Right. Um, right. Welcome everybody to this, this afternoon session. tere tulemast tagasi meie pärastlõunasele koosoleku osale. That hoiataksin teid ette, et ma püüan alustada komitee komisjoni koosolekuid õigel ajal, mitte eh, ei venita veerand tundi, sellepärast et see ei ole muidu õiglane nende inimeste suhtes, kes peavad sõna võtma. muidu nendelt lihtsalt eh, aega nüsitakse vähemaks. nüüd eh, meie päevakorras on meil järgmine punkt, aga tegelikult härra Martin on siin, otsustati siin juulikuuses koordinaatorite poolt ära asi, et me peame otsustama, kas me rakendame parlamendi reegleid, sest seal on ehm, ainult eh, toodud ära need reeglid, mis puudutavad asepresidente ja e, e, e, selle reeglite järgi öeldakse, et kui te ei ole koordinaator teatud fraktsioonis, siis te ei tohi osaleda sellel koosolekul. ja härra Martin siis nõudis, et selline asi ka avalikult siit välja kuulutatakse, ma ei tea, kas te tahate sellel teemal rääkida aga tegelikult on võimalus esitada selle kohta apellatsioon eh, komisjoni esimeeste kahju, et peame sellest rääkima, kuid see puudutab meie üksikute saadikute õigusi. tänan, et teie, proua juhataja, selle teema täna tõstatasite ja hea, et me jätsime täna hommikul selle välja, kui siin olid meie Ameerika kolleegid Äh, asi ongi nii, nagu te juba asja tutvustasite. Ähm, kuna me andsime, lasime endale vahepeal nõu anda ja uurisime asja lähemalt, seni oli tavaks ja tuletan kõigile meelde, et ka nendel, kes on fraktsioonilise kuuluvuseta, on õigus äh, koordinaatori teenuseid kasutada. ilma, et et need, kes on fraktsioonidele kuuluvused, oleks seda ise märganud, on nendesse, neid puudutavat kodukorda siiski muudetud ja nüüd on tehtud katse neid sellest õigusest olla koordinaatori poolt esindatud ilma jäetud. mulle aga nüüd ametlikult teatati, et et teatud perioodi vältel ei saa ma olla kahe fraktsioonivaba saadiku koordinaator ma loodan et see aeg ei kesta igavesti et asjad muutuvad meie hinnangul äh, kitsendatakse siin üksikute parlamendisaadikute elementaarseid õigusi teiste parlamendisaadikute arvel seega jäetakse nad ilma arutel- võimalusest osaleda aruteludest ja ma leian et öö, on väga oluline et siiski tõepoolest saaksid väga detailselt teada mida niisugustel nõupidamistel ja mm, aruteludel räägitakse selleks et nad saaksid omapoolseid otsuseid langetada samas eh, ei ole ma saanud ühtegi eh, õiguslikult vettpidavat teadet selle kohta, et nimetatud eh, otsus fraktsioonidesse mittekuuluvate saadikute koordinaatoritest ilmajätmise kohta oleks õiguslikult vettpidav. Äh, seetõttu ma tahaksin äh, väga loota, et me ei pea tagasi pöörduma kahe tuhande esimesel aastal Euroopa Kohtu lahendi äh, juurde, kus veel kord rõhutatakse, rõhutatakse, rõhutati et kõikidel parlamendisaadikutel peavad olema võrdsed õigused ja ma väga loodan, et esimeste konverentsi ja parlamendi presidendi poolt langetatakse otsus, mis arvestab kõikide parlamendisaadikute huve ja õigusi ja et üksikuid saadikuid ei diskrimineeritaks sellise otsuse kaudu ma leian, et nii ei saa, kui see nii peaks jääma, siis me ei saa rääkida ei demokraatlikust parlamendist ega sellest, et siin valitseb eh, seadusekuulekas õhkkond. tänan. tänan.. suur tänu. mina sain niimoodi aru koordinaatorite koosolekust et me rakendame reeglit, ei ole saadetud veel laiali mitte kellelegi mm, koosoleku protokolli, meil oli sekretäriaadiga kiire konsultatsioon ja me e, olime seda meelt, et koordinaatorite koosoleku protokolle tuleks saadata e, laia, tuleks saata laiali kiiremini, aga nüüd oli vaheaeg, inimesed olid ära, aga tegelikult ma arvan, et te peaksite saama detailid juba enne kõikide kohalemääramiste kohta, nii et, et oleksite saanud reageerida sellele. ma arvan, et praegu me peame jääma nõusse selle otsusega, mida tehti, aga me vahepeal siis püüame tagada seda, et te teaksite kõik, mis toimub, vähemalt dokumendi tasemel ja koordinaatorid on täiesti sada, seda meelt. me arvame, et reeglite tõlgendamine oli niimoodi, oli niisugune, et eh, koordinaatorid püüdsid eh, jõuda kokkuleppele, et ühe fraktsiooni koordinaatoritel on ehm, üks positsioon ja see positsioon ei pea olema sama nagu mitte ehm, ühinenud liikmetel võib muidugi olla nii, et me vaatame need reeglid läbi ja kui on veel mõni koordinaator, kes soovib sõna võtta, siis palun, aga me võtame teie ettepaneku arvesse. ja kahtlemata saate te rohkem, rohkem informatsiooni. ja muidugi toimub ka praegu niisugune kohanemisperiood, kas tahab veel keegi sõna võtta? Um, et vabandan veel kord, see on väga konstruktiivne lähenemine ja ma tänan teid selle eest, kas ma sain õigesti aru, et te vaikides olete nõus minu koordinaatori positsiooniga, et mitte keegi ei saa tulla ega öelda, et miks tema siin on ja pealt kuulab? We tegelikult ma eh, arvasin, et te võite saata oma sekretäriaadi liikme ma ei taha üldse öelda, et teie olete seal isiklikult kohal, sellepärast et praegusel hetkel siiski me ei saa koordinaatorite otsust ringi muuta. aga öö, asjad võivad ka teisiti minna, kui öö, tõlgendus on teistsugune ma nüüd olen teid informeerinud nii hästi, kui ma suutsin ja kui te nüüd eh, olete kannatlik, siis ma arvan, et eh, seda küsimust hakatakse käsitlema parlamendis tervikuna, mitte ainult meie komisjonis. ja ma arvan, et eh, ei peaks ajama asju komisjoniti erinevalt. ikkagi reeglid on reeglid, niisugune otsus langetati koordinaatorite koosolekul see on tegelikult selline poliitiline otsus ja kui te nüüd sellega rahule jääte, siis läheks edasi eh, päevakorrapunkti kaheksa juurde, see on arvamuste vahetus seitsmenda koosseisu poliitiliste prioriteetide teemal. ma arvan, et eh, teile on jagatud välja dokument, mille valmistas ette sekretäriaat ja siin on siis öeldud ära kõik need asjad, mida, millest me praegu teadlikud oleme. siin on olemas kõik need teemad, mida hakatakse käesoleva koosseisu ametiaja jooksul käsitlema. ja me nüüd võime siis hinnata seda, mis siia kirja on pandud, me võime siit välja tuua oma prioriteedid kui teil on veel mingisugused omaalgatuslikud eh, raportid, meeles mõlkumas, siis palun, te võite ka nendega välja tulla. aga kui me nüüd oleme selle teema läbi arutanud, siis kirjutan mina kirja, kirjutan selle kirja komisjoni esimeeste, komisjoni esimeeste konverentsile ja siis eh, see eh, läheb koordinaatorite kätte, kes siis eh, kontrollivad täpsust, nad täiendavad asju, täpsustavad asju. mis nüüd puudutab komisjoni esimeeste konverentsi, siis meile tundub, et et sellest koorub välja ka parlamendi prioriteetide nimekiri, nii et, et me teeme seda tööd teatud eesmärgiga ja praegusel hetkel kahtlemata on finantsregulatsioon kõige tähtsam teema. ja teatud määral võib juhtuda nii, et osa teemasid, mida me tahaksime arutada, valmistavad meid ette edastisteks aruteludeks. aga eh, nüüd me kuuleme ka eh, Rootsi eesistujamaa Rootsi eh, ministrilt, millised on need kõige akuutsemad teemad. võttes nüüd eh, seda kõike arvesse, vaatan ma koordinaatorite otsa, et kas te tahate midagi öelda? aitäh, paar sõna minu poolt Need küsimused, mis puudutavad äh, reguleerimist, need on väga olulised ja samuti äh, ka nende sätete täitmise jälgimine, mis on vastu võetud näiteks Basel kahe puhul, äh, reitinguagentuuride puhul, ma näen, et see kõik on meil ka töökavas ja see kõik on oluline kodanike jaoks, et me tõepoolest jääksime valvsaks siin kriisi tingimustes kõigis nendes küsimustes, meie Ameerika kolleegid äh, Äh, samuti viitasid sellele, äh, me siin räägime sellest, meil on enam vaja analüüsiks aega, kuid kodanikud ootavad juba tulemusi. nii et äh, ma arvan, me peaksime kindlasti kiiresti tegutsema, kuid muus osas ja prioriteetide osas me oleme enam-vähem sellega nõus, mis siin dokumendis sees on, me peame arvesse võtma ka kriisi konteksti, kõiki neid meetmeid, mis on võetud, ja peame arvesse võtma seda, et need tekstid, mis me vastu võtame, on tõepoolest tõhusad ja pragmaatilised, sest see, mis äh, täna kõige olulisem on see, et äh, seadusandlus oleks tõepoolest tõhus, me ei saa seda teha ainult enda heameeleks, aitäh. suur tänu, härra Pullmann, palun. Äh, aitäh, toetan kolleegi öeldut. kui ma vaatan mis meile on selles dokumendis esitatud, mis puudutavad seadusandlikku tegevust, siis me pole kindlasti öö, olukorras, et me peaksime otsima uusi põhiteemasid, ma arvan, et nendest teemadest on rohkem kui küll, selleks et meil käed oleksid tööd täis. tahaksin samas aga viidata sellele, et et meil on oluline just seadusandlik tegevus, seda enam, et just meie istungiperiood algab ja eeskätt silmas pidades ka seda, et täna hommikul käisid meil külas ameeriklased, tahaksin rõhutada, leian, et meie varustatus, finantsiline, materiaalne, personaliga varustatus nii äh, kui komisjoni, aga ka kui äh, meie mm, üksikute saadikute seisukohalt ei ole kindlasti piisav, et siin äh, kõige sellega toime tulla, kui me võrdleme neid võimalusi, mis on ameeriklastest seadusandjatel, siis tuleb see erisus, ressursiga varustatuse erisus täiesti selgelt välja millal iganes teie proua juhataja leiate võimalust seda teemat tõstatada siis pean et see pean leian et see on oluline seda teha seda enam et me tõepoolest oma töös vajame olulisi eksperthinnanguid mis ei tohi pärineda lobistidelt mitte nendelt keda puudutavad meie seadusandlikult vastu võetud otsused vaid tõepoolest ekspertidelt ma tahaksin tõepoolest, et te arvestaksite sellega, et äh, finantsturge puudutav seadusandlus on väga oluline, kuid selle juures on eriti oluline silmas pidada kogu makromajanduslikku dimensiooni ja me ei tohi seda dimensiooni sugugi unustada see tähendab seda, et me peame äh, jätkuvalt olema suutelised kontrollima seadusandlike otsuste praktikas rakendatavust ja rakendamist see on erakordselt oluline edasiliikumise suunas seda et seda kõike edaspidi ka arutada hoida kätt pulsil omades ülevaadet euroopas ja liik- euroopa liidu liikmesriikides toimuvat meie jaoks on oluline see, seda teha selleks, et me suudaksime ellu kutsuda uue majandusliku hingamise. ja sellega seoses tahaksin viidata äh, äh, algatusraportile, mis käsitleb äh, makromajanduslikku temaatikat ja makromajanduslikke äh, juhtideid minu arvates on see erakordselt oluline algatusraport, mis peab kujunema üheks meie komisjoni tegevuse peasuunaks. ma väga loodan, et seda kõike on käsitletud guideline package'i raames. samas aga ma ei saa hästi aru, kuidas Eh, uus parlamendi koosseis peaks ümber käima Lissabon eh, kahe otsustega ja see neid tõepoolest eh, edasi viima ja oma seadusandliku tegevusega nende elluviimist tagama seetõttu ma leian, et me peame olema äärmiselt paindlikud, muuhulgas soovin teile paindlikkust esimeste konverentsil, aitäh um,! suur tänu! ma võin teid informeerida selles osas, et eile oli mul eh, härra Almuniaga kohtumine ja eh, varsti tuleb raport, eh, mida ta esitab viieteistkümnendal oktoobril koordinaatorite lahtisel koosolekul ja siis me võime saada ka uut informatsiooni sealt küljest ja see jõuab meieni niipea kui võimalik, aga ma võtan muidugi arvesse seda, mida te ütlesite. Eh, kas eh, proua Alvi? Euh, no, aitäh, proua eesistuja, mul ei ole midagi erilist lisada sellele, mis juba öeldud, kuid võttes arvesse nüüd seda päevakava, neid teemasid, mis meil siin kõik äh, on, siis järgnevatel nädalatel ning kuudel me peame arvesse võtma ka volinike ametisse määramist. siingi me peame täitma demokraatliku kontrolli, kontrolli rolli äh, nende volinike osas siis, kes meie eest äh, läbi käivad, aitäh. That's noted me võtsime ka selle arvesse. Eh, kui nüüd vaadata neid ettepanekuid ja seda plaani, on veel nii mõndagi, mis peaks tegelikult kuuluma meie prioriteetide hulka üks kõigepealt äh, äh, liikmesriikide finantsiline toetus siin tuleks päris kindlasti kogu rahapoliitika raames ka meie poolt lähemalt vaadelda millises ulatuses ja mm, kuidas on erinevad eh, krediidiinstituudid olukorraga toime tulnud. teiseks on ju olemas Euroopa Keskpanga plaan selles suhtes, kuidas eh, tulla toime nende suurte rahavoogudega, millega praegu silmitsi seisame nüüd kolmandaks, kui me räägime eelarvepoliitikast, eh, me ju võtsime vastu uue eh, majandus- eh, ja kasvupakti, milles osalesid aktiivselt Saksamaa ja Prantsusmaa. tegemist on ju tegelikult teatud öö, testiga nüüd, et vaadata, kuidas see majandus ja öö, majanduskasvu ja rahapoliitika pakt toimib ma arvan et me peaksime praegu kriisist lähtuvalt vaatama kuidas see pakt toimub seda enam et terve rida liikmesriike sai rahasüsti ja me peaksime jälgima millised ja kui üldse kas olid positiivsed tagajärjed sellistel otsustel ja sellisel tegutsemisel. Äh, äh, lisaks sellele me peaksime tegelema ka muude küsimustega, niisuguste traditsiooniliste küsimustega nagu näiteks maksupoliitika, selleks et olla kindel, kindlad, et äh, see, millega me tegeleme, on tõepoolest niisugune, mm, on, need on tõepoolest need prioriteedid, mis aitavad meil hoida kätt majanduspoliitiliste arengut, arengute pulsil ja nüüd, kui me räägime veel ka Lissabon kahest, nendest seadustest, mis jõustuvad aastal kaks tuhat üksteist, ja, äh, ja me peame nad ette valmistama ka järgmised aktid, mis hakkavad kehtima aastatel kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kakskümmend üks. me peame jälgima seda, et me peame suutma tagada Euroopa Liidu äh, funktsioneerimisvõime efektiivse funktsioneerimisvõime, me ei tohi maailma arengutel sabas sörkida, eh, nii nagu Ameerika Ühendriigid peavad oma kriisi õppetundidest õppima, samasugused kohustused on tegelikult ka meil. on oluline, eh, et ka rahvusvahelisel tasandil me suudaksime öelda oma sõna eh, baasvaluutade suhtes, kaasa rääkida baasvaluutade suhtes on ju oluline, et välja töötada uus Bretton Woodsi väljavahetav süsteem. seda arutatakse juba praegu erinevatel rahvusvahelistel foorumitel. mina omalt poolt ja kui komisjon annab meile äh, vastavad dokumendid, et me saaksime edasi minna, siis mina olen valmis selles suunas tööd tegema. Sven Kiigold suur tänu, Sven Kiigel, palun. Uh, all... kõigepealt, kuna me jagame seda arvamust, et äh, meil on väga pikk nimekiri asjadest, mida tuleb ära teha ja äh, väga palju sõltub sekretäriaadist äh, küsimuste ettevalmistamisel, siis kui tere, teemad on ette valmistatud, saame me tõepoolest ka läbi viia arutelu ja siis me e, peame otsustama, milliste direktiivide osas me sõna võtame. meie tahaksime selles nimekirjas näha kahte asja. kõigepealt, kui ei ole komisjoni ettepanekut e, ühtse e, konsolideeritud ettevõtete tulumaksubaasi kohta, siis me tahaksime igatahes näha e, oma e, algatuslikku raportit selles osas, mida e, ettevõtete maksude osas tehakse. meil on ju olemas maksu see code of conduct grupp ja me peaksime toetama teatud riike struktuurifondi vahenditest just nimelt äh, kasutades kriisi vastu võitlemiseks eraldatud raha. teiseks oleks väga hea, kui meie komisjon kas siis äh, uuringu kaudu või äh, siis omaalgatusliku raportiga vaataks, kuidas on mõjutanud panku maksumaksja raha, mis nendele eraldati, me peame eh, aru saama, eh, mida on lõppude lõpuks saavutatud, sellepärast et, eh, et numbrid on olnud väga suured rahalises mõttes, aga tegelikult ei ole tehtud mingit uurimust, kas ka avalikku huvi on kaitstud või mitte. ja viimaseks tahaksin ma öelda, et meil peaks toimuma arutelu kapitali adekvaatsusnõuete osas Eh, sellepärast, et ka Ameerika kolleegid ütlesid, et eh, on oluline käsitleda neid eh, teemasid, et mm, kui on liiga suur, et tähendab, et tegemist on liiga suurte ettevõtetega, mida ei ole võimalik põhja lasta, sest tõepoolest on vaja uurida, kuidas on kasutatud rahva raha väga ebaefektiivse äh, nende päästeplaanide koostamise osas, ma arvan, tõepoolest meil on vaja ilmtingimata arutada kapitali adekvaatsuse direktiivi. Sorry, I am having difficulty Eh, tõepoolest eh, ma vabandan siin, mul on raske eh, lugeda välja seda, mida kirjutas mulle siin sekretäriaadi esindaja, aga nüüd ma annan sõna Olle Schmidtile. suur tänu, mina olen rohkem mures selle pärast, mida sinna dokumenti pole kirja pandud. viimaste aastate kogemus on mulle õpetanud, et meil oli nii tohutult palju teha, et me ei teadnud enam, mida ette võtta, meil olid kõik lisa, lisakoosolekud ja nii edasi. ja praegu selle kriisi ajal on mul samamoodi kujunenud välja arusaam, et ega me ei tea, mida me tegelikult teeme, ei tea me seda siinpool Atlandi ookeani ega teisel pool Atlandi ookeani, sellepärast me peaksime olema ettevaatlikud. me ei pea nüüd järgmise kahe aasta päevakorda momentaalselt täis kirjutama, see oleks äärmiselt rumal. me peame eh, jätma endale võimaluse eh, eh, tegutseda kiiresti kui tõepoolest probleemid tekivad ja ma loodan, et komisjon mõtleb samamoodi. Eh, nagu te siin praegu näete, siin on eh, kakskümmend kaasotsustusmenetluse eh, algatust ja siin veel peale selle teised ka, seda on ikka tohutult palju. on täiesti õige ja nüüd Kei Sümbol järgmisena, palun. suur tänu ma arvan, et ma tõepoolest pean olema nõus, et meil on väga tihe äh, Ehm, töögraafik, mina olen küll uus parlamendi liige, aga ma arvan, et ikka eh, meie töögraafik on tihedam kui teistel komisjonides. aga tegelikult siit on puudu üks asi, millest me täna hommikul rääkisime, näiteks boonuste eh, regulatsioon, kuidas neid boonuskeeme eh, investeerimispanganduses hoida kontrolli all. aga mina igatahes tahaksin veel teada, kas meil jätkub ka aega, et kõiki neid teemasid arutada Eh, sellepärast et eh, kõik need direktiivid, mida eh, siin me peame käsitlema, on väga põhjalikud, nad on väga suurte mõjudega ning ma tahaksin küsida nende käest, kes on minust kauem aega parlamendi olnud, kuidas me siis täna hommikused sõnad ka tegudeks teeme, kuidas me ikkagi tagame selle, et me ei eh, loo rämpsregulatsiooni selles kiirustamises, eh, mis meil praegu, no mis meid praegu piinab. suur tänu, järgmisena Fulk Lints. suur aitäh. võin vaid toetada eelkõnelejat. me peame arvestama seda, et kõige selle juures on meil suhteliselt ülevaatlikud ressursid. me ei saa kasutada seda, mida meil kasutada ei ole minu arvates tuleks vaadata, milliste raportite, ettekannete, algatustega suutsime viimase viie aasta jooksul edu saavutada. asi ei ole ju mitte selles, et vastu võtta väga suur hulk mitmesuguseid pabereid, vaid et me tõepoolest töötaksime teemadega, mis on tõepoolest prioriteetsed. ja kas neid on äh, kakskümmend, seitseteist või, või, või viis, aga oluline on teha olulisi asju ja õigeid asju. minul on viimasest viiest aastast jäänud mulje, et me teeme palju asju, mis on väga huvitavad, aga need maanduvad paraku ainult kirjutuslaua sahtlis. meil on piiratud ressursid ja me peaksime vältima seda, et teist korda sama reha otsa astume meil mis kasu on suurepärasest raportist kui selle vastuvõtmine mitte midagi edasi ei vii ja kedagi edasi ei vii ja seda ütles ka kolleeg Magaljo et me teame et tänasel päeval enamik liikmesriike on äh, suurtes majandusraskustes ja peavad äh, vastu võtma äh, eelarvevähendusi. see tähendab seda, et eh, järgmistel aastatel eh, piiratud eelarvevahendite tingimustes kujuneb olukord Euroopa Liidu liikmesriikides veelgi keerulisemaks ja kas me tahame seda või ei, peaksime kindlasti lähiajal, puutume kindlasti lähiajal kokku selle probleemiga Mm, et äh, üks või teine liikmesriik satub majandusraskustesse, me peaksime endale selgeks tegema, mida me niisugustel puhkudel põhimõtteliselt teha saame. see põhimõtteline otsus tuleks langetada eelnevalt, mitte et siis hiljem joosta sündmustel sabas äh, ja kui äh, nõukogu tahab meie käest midagi küsida või kui meie tahame nõukogu otsustes kaasa rääkida, siis selgub, et me pole selleks valmis, aitäh kas on veel sõnasoovijaid? tundub, et praegu on kõik sõna saanud, kes soovisid. suur tänu nende sõnavõttude eest. Oh, oh, aitäh, proua eesistuja. nüüd olles äh, äh läbi lugenud selle pika nimekirja, siis tundub, et äh, meie töökoormus on tõepoolest äh, väga suur. ja siia ei peaks kindlasti midagi juurde lisama, kuid samas on teatud teemasid, äh, mis praegu õhku jäävad. me peame tegema teatud järeldusi ka praegu valitsevast kriisist. me oleme väga vähe rääkinud sellest, et paljud liikmesriigid vajasid abi Euroopa Liidult äh, selleks, et nad välja aidata kriisist, Ungari oli üks nendest riikidest, Eesti ning Rumeenia samuti. väga oluline oleks välja selgitada, millised äh, olid põhjused äh, sellise raske olukorra tekkimiseks, äh, kindlasti olid seal äh, siseriiklikud küsimused, kuid samas võiks vaadata ka seda, kuidas Euroopa Liit nende olukordadega toime tuli ja kas need meetodid, mida kasutati, kas need olid ka järjepidevad ja kas neid mõistlikult kasutati? tahaksin selle küsimuse tõstatada ka järgmise nädala kohtumisel härra Trichet'ga liikmesriigid, äh, mis jäävad väljapoole eurotsooni, nad äh, on riigi võlakirju emiteerinud, mida Euroopa Keskpank ei aktsepteeri, samas kui äh, näiteks Rootsi ning Taani puhul riigi võlakirjad äh, siiski on Keskpanga silmis aktsepteeritavad ja minu arust selline kohtlemine on diskrimineeriv nendele riikidele, kes äh, ei ole Eurotsoonis. ja nüüd majanduskriisi valguses näeme me samasugust ebavõrdsust äh, mitmete liikmesriikide vahel ja ma arvan, et seda olukorda peaks kindlasti pikemalt analüüsima siin äh, nimekirjas on ka küsimused, mis puudutavad äh, maksudest kõrvalehoidmist, maksupettusi ja me teame komisjoni äh, ettepanekust, et kolmkümmend üheksa koma kolm protsenti maksutuludest Euroopa Liidus lähevad kuidagi kaduma ja see tõstatabki maksu pettustega seonduvad probleemid, et võib-olla me peaksime siiski aru andma kodanikele, mida me oleme selles valdkonnas enda poolt ette võtnud oma mandaadi jooksul, aitäh! nii, kas keegi veel sõna soovib? härra Clinton. härra Clinton? Again. Yeah, thank you um,. I want uh, aitäh. Ich möchte das nochmal aufnehmen tahaksin pöörduda selle juurde, mida ütles minu kohe kolleeg. Äh, Lätis, Ungaris ja Rumeenias eeskätt äh, äh, on tegu riikidega, kes said vastavalt Euroopa Liidu lepingule toetusi ja nüüd me peisame silmitsi nende sotsiaalsete tagajärgedega ja kui me näeme kõiki neid äh, plaane mida me oma prioriteetideks peame lähi äh, kahe aasta vältel leian ma siiski et äh, seal peaks olema koht algatusraportil nende keeruliste olukordade käsitlemiseks põhjuste leidmiseks ja nende ületamise teedele viitamiseks muidu ei ole muidu oleks imelik kui me neid oma prioriteetide hulka ei arva. Okay, I, I have now uh, Mr. Sisluna. Just... proua, härra Sisluna. Um, I... üks äh, selgitav küsimus makroökonooms-, makromajanduslike küsimuste juures äh, ei räägita siin üldsegi äh, Euroopa Keskpanga aastaaruandest. et miks see puudu on, et tavaliselt see Keskpanga raport peaks ka siin sees olema? It's, it's missing Right, we, we will put it back. I mean... esimees, äh, kindlasti äh, peaks see siin sees olema. me ei ole kindlasti seda välja jätnud. meil on, äh, tihtipeale me paneme omaalgatuslikud raportid kokku. Sorry. Question uh,, madam chair, what does it mean that the e- küsimus, mis tähendab seda, et Euroopa Keskpanga uh, raport on osa omaalgatuslikust raportist? Yes, we normally, uh, we, we have, I am just looking here, we have the annual state. meil on siis aasta aruanne e, eurotsooni aruanne ja kas siis selle hulgas peaks olema ka Euroopa Keskpanga aruanne, küsib esimees. nii et see on siin välja jäänud, kuid e, see kindlasti tegelikult arutusele tuleb. meil saab siin olla ainult viis erinevat raportit, mis korraga töös on, kuid sellised rutiinsed, näiteks konkurentsivõime ning Euroopa Keskpanga aruanded, need niikuinii siiski arutusele tulevad. ma küsisin seda lihtsalt selgituseks, kuna kolleegil on kindlasti õigust, õigus. aruanne Äh, Eurotsooni äh, aastaaruanne on äh, aruanne, mis puudutab majanduse arengut Eurotsoonis, samas kui Euroopa Keskpanga raport puudutab ühe institutsiooni poliitikaid ja seda ei ole kõike võimalik ühte raportisse kokku panna. nii et kas te võiksite selgitada, et kas siin see konkurentsivõime aruanne või siis Euroopa Keskpanga raport on endiselt meil nimekirjas? arutusel? jah, nii see on, ütleb esinaine. nii et see on lihtsalt välja jäänud, ma arvan, et me kõik eeldasime, et ta siiski arutusele tuleb. tuleksin äh, tagasi eelmise küsimuse juurde. Comisión, como es el caso de la situación del área del euro y sobre la situación. kui me räägime eurotsoonist ja kui me räägime Lissaboni strateegiast, siis tekib küsimus, kuidas me saaksime vältida, et sellest ei kujuneks algatusraport, et kuidas meil õnnestuks sellest nõnda öelda tavaraport kujundada. ma arvan, et kõigepealt võiksime ära oodata komisjoni teatise, siis saaksime selle suhtes oma arvamust avaldada, ilma et sellest oleks algatusraport um.. esinaine, ma saan sellest kõigest aru ja ma vaatan, mida ma saan ette võtta. kindlasti on see probleem. ja me juba rääkisime teatisest seoses konkurentsivõime aruandega, mõndasid asju saab kokku võtta ühe teema alla, kuid ähm, näiteks Keskpanga aruannet tõepoolest on raske koos teiste teemadega käsitleda. kas ma saaksin nüüd kõnelejate nimekirja juurde tagasi tulla? ja siis äh, vaatame, kus me nüüd jõudnud oleme. härra Padar. aitäh, et, et korrektsuse huvides, et äh, siin kõlas justkui oleks ka Eesti palunud Euroopa Liidult äh, majandusraskuste leevendamiseks äh, erakorralist abi, siis mina kui õige mitmel aastal olnud Eesti endine rahandusminister võin teile kinnitada, et seda pole juhtunud. et Eesti on headel, nii-öelda headel majandusaegadel kogunud reserve ja nendest reservidest täna leevendanud eelkõige siis äh, majanduslangusest tulnud äh, probleeme. tänan teid. Uh, aitäh selle paranduse eest, äh, selle võtsime arvesse. nüüd, kas soovite uuesti sõna? jah, tahtsin äh, kaks kiiret märkust lisada. kõigepealt rääkides nüüd omaalgatuslikest äh, raportitest, äh, minu arust sellegi komisjoni töökogemus näitab seda, et nad on tõhusad siis, kui meil tõepoolest on võimalik kokkuleppele jõuda oma algatusega välja tulemisel ja teine küsimus, mis puudutab nüüd äh, riigi rahaasjade olukorda, siis ähm, siin on põhjusi muretsemiseks äh, ja koordinaatorite koosolekul me otsustasime, et äh, see äh, küsimus tuleb arutlusele ka euroala aruande raames, nii et see on üks nendest küsimustest, mille me peaksime tegelema. seda kasu-, seda arutati juba ka koordinaatorite koosolekul. aitäh nüüd, härra Stolian Uh, aitäh, proua eesistuja nüüd, mis puudutab makromajanduslikke küsimusi eh, ning eh, Eurotsooni aastaaruannet, siis ma tahtsin rõhutada seda, et eh, kõik riigid, kes liitusid kahe tuhande neljandal, kahe tuhande seitsmendal aastal Euroopa Liiduga, nad võtsid endale kohustuse võtta kasutusele ka euro ja see raport, Eurotsooni raport peaks nüüd äh, hindama ka iga riigi valmidust äh, euro kasutusele võtta, aitäh. ja nüüd viimane kõneleja, kuna meil tõesti aega on väheseks jäänud, äh, härra Vango. Oui, euh, kolleegid, kes rääkisid äh, sellest, et me peaksime tõepoolest rääkima ka makromajanduslikest küsimustest, me ei saa siin rääkida ainult finantsregulatsioonidest. ja peame tõepoolest rääkima siin äh, makromajandusest äh, Lissabon kahe kontekstis. tihtipeale need küsimused jäid varem tähelepanuta eriti kui rääkisime tööhõive ja majanduskasvu äh, strateegiatest. nüüd äh, eelarve ning rahanduspoliitika äh, raames on mitmetel riikidel vaja suuremat mänguruumi näiteks eelarvedefitsiidi osas selleks, et oma majandust uuesti jalule aidata ning ma arvan, et kolleegidel oli õigus nõuda uut arutelu näiteks ka stabiilsuspakti osas mulle tundub, et paljusid nõudeid stabiilsuspaktist enam mitte keegi ei rakenda, me peame arvesse võtma majanduslanguse mõju ja seda, et millised on need kahjulikud mõjud, mis kaasnevad liialt piirava, piiravate tingimustega, liialt piiravate nõuetega. me peame Äh, arvesse võtma seda, et äh, äh, see, need nõuded võivad veel enamgi eelarve defitsiite suurendada ning majanduskasvu kärpida. ja me peame arvesse võtma seda, et liikmesriikidel eelarve defitsiit ei suurene mitte seetõttu, et nad ei ole olnud piisavalt täpsed nende nõuete rakendamisel, need põhjused on siin teistsugused siin keegi kolleegidest mainis seda, et Euroopa Keskpank äh, aitas äh, selliseid riike nagu näiteks Ungari, äh, kuigi tegelikult see on Keskpanga põhikirja kohaselt keelatud. me peaksime siiski uuesti esile tooma ka arutelu Euroopa Keskpanga rolli kohta, sest kui me räägime siin majanduse taastamiskavast ja väga ambitsioonikatest plaanidest, siis me peame arvesse võtma ka seda, et võib-olla nendest plaanidest ei piisa, millised on siin täpselt intressimäärade rollid ja võib-olla meie, me nagu ka Ameerika Ühendriikides peaksime uuesti avama arutelu sel-, sellel teemal, milline on Euroopa, milline on keskpankade roll eh, eelarve defitsiidi leevendamisel, aitäh! suur tänu! mulle tundub, et nüüd me oleme jõudnud lõpuni. paar kommentaari minu enda poolt. ma olen nõus nende ettepanekutega, mis tehti, et me peame tõepoolest vaatama, kuidas me eh, oleme olukorraga hakkama saanud me peame vaatama, mis juhtub siis, kui väga suured organisatsioonid satuvad raskustesse, milline on selle süsteemne mõju. sest tegelikult meil ei ole praegu selge, kes kuulub, mis kuulub kellele, kuidamoodi. ja tõepoolest, ma tean, et selles vallas ka tööd tehakse ja ma nüüd loodan, et meie ülemused öö, äh, oma töö käigus arvestavad ka niisuguse kontrolli vajadusega, aga me peaksime ka selles teemavaldkonnas oma ideed välja tooma. ja see puudutab ka stabiilsuspoliitikat, sest kriis on näidanud, et konkurentsipoliitikast ei ole piisanud stabiilsuspoliitikast ei ole piisanud sest lihtsalt see viib meid edasi sügavamale kriisi, vaja on tegutseda teistmoodi ning me peaksime lähemalt uurima, mida ikkagi stabiilsuspoliitika endast tähendab näiteks võib-olla me peaksime isegi ära keerama teatud ülevõtmised, eriti kui tegemist on finantssektoris va vaenulike ülevõtmistega, et me peaksime seda vaatama täiesti eraldi konkurentsi küsimustes konkurentsiküsimustest. E, igatahes seal on mõningased, mõningad huvitavad ideed ja seda peaks ka käsitlema. E, nüüd, mida siin öeldi, e, järeldused kriisi osas tõepoolest klints on pannud kokku sellise grupi, kes hakkab analüüsima, kuidas see kriis juhtus ning tõepoolest oleks hädavajalik, et meil oleksid niisugused eraldi spetsialistide komisjonid, kes tuleksid välja ettepanekutega. me eh, eh, praegu töötame selle kallal, milline saaks olema selle komisjoni mandaat ja ma paluksin, et kolleegid arvestaksid tulevikus ka seda, et me peame kasutama oma aega eh, konkreetsete ülesannete jaoks, mitte eh, nüüd eh, tegema topelttööd kui me tahame, et meie häält kuulda võetakse, siis üks võimalus on loomulikult tulla välja algatusraportitega, aga selles osas on meie käed seotud aga võib-olla me saame tulla välja ka suuliste küsimustega, resolutsioonidega, sest siis tekib plenaaristungite eh, ajal arutelu ja need on kahtlemata eh, väga tähelepanu äratavad. see on tõepoolest eh, oma profiili tõstmiseks väga oluline et me lihtsalt ei peaks ootama, millal siis jõuab kätte meie aeg algatusraporti tegemiseks. mis puudutab nüüd keskpanka ja poliitikat, siis ma tuletaksin teile meelde, et meil on härra Trichet'ga toimumas dialoog ja kahekümne kaheksandal septembril on meil jälle võimalus vahetada arvamusi ning eh, siis esitada talle ka meiepoolseid väljakutseid Um, uh, ja ma arvan, et me nüüd teeme kokkuvõtted sellest, mida te siin äh, välja tõite ja me saadame äh, siis äh, teile selle kokkuvõtte. me oleme nüüd oma ajagraafikus üsna hästi püsinud ning me siis saame alustada esimest arvamute, arvamuste vahetust alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi osas ja me annaksime kõigepealt sõna eh, raportöörile, et me kõik täpselt teaksime, milles asi on. nii et ma annan siis sõna härra Kausesile, kes eh, seda teemat meile tutvustab. aitäh, eile õhtul alles määrati mind eh, raportööriks, nii et täna ma ei saa mingit lõplikku arvamust siin esitada. Äh, äh, otsustasime, et see töö saab olema kindlasti kollektiivne. Äh, siin kõik Rahvapartei saadikud, kes sellest küsimusest huvitatud on, osalevad selles töös ja me peaksime siis välja tulema ühisseisukohaga selles keerukas küsimuses. see on keerukas küsimus, sest nii nagu seda ütlesid täna hommikul ka Ameerika kolleegid, et äh, meil on raske aru saada sellest, et miks me keskendume just äh, ühele või teisele küsimusele ja teiselt poolt äh, on hääli, mis ütlevad, et äh, äh, just riskifondid on kogu kurja juureks, äh, inimesed, kes soovivad kohest kasumit saada, nad ei mõtle sugugi ettevõtete jätkusuutlikkusele ning televisioon ja press näitavad tihtipeale neid küsimusi just selles valguses ja seetõttu on väga raske ka mõistlikku seisukohta langetada. nüüd kõigepealt me peaksime aru saama sellest, et kas me piirdume sellega, mille on välja pakkunud komisjon, et äh, siin nende investeerimisfondide valitsejad äh, kuidagi püüda ohjata või siis minna kaugemale ja äh, tuua sisse teatud Euroopa passisüsteem, kus siis äh, räägitakse kolmeaastasest piirangust ja ka mitte Euroopa toodetega kauplemine. nii et eh, see on, siin on terve rida küsimusi, eh, mida me peame arutama ning milles me peame oma seisukoha kujundama ja ma loodan, et eh, siis kuulame ära kolleegide seisukohad ja kindlasti me ei tohi siin unustada ka lobi lobistide püüdeid meid mõjutada. täna hommikupoolikul sain emaili selle kohta, et Londoni City esindajad ja Londoni linnapea soovivad minuga selles küsimuses kohtuda. ja kindlasti ei olnud tegemist sellega, et minu Normandia linna ja, linna ja siis äh, Londoni Cityt soovitakse, soovitakse sõsarlinnadeks äh, vormistada, nii et tegemist oli hoopis äh, teiste teemadega. et nad kindlasti soovivad rääkida hoopiski finantstööstusest, mis Londoni City jaoks ju nii oluline on. ja kolleegid, kes veel eelmise mandaadi ajal siin viibisid, siis nad teavad, et äh, need teemad tõepoolest suurt huvi tekitavad, need äh, arvamused, millega ma ise tegev olin selles valdkonnas eelmise mandaadi ajal ja mis ka vastu võeti äh, suure häälteenamusega, need võeti vastu juba esimesel lugemisel, mis näitab ka seda, kuivõrd äh, huvitatud on kõik osapooled sellest, et need meetmed võetakse võimalikult kiiresti äh, vastu. me ei teegi siin mingisuguseid seadusi või järgnevaks ajaks aastaks, meil on vaja kiireid, konkreetseid, pragmaatilisi lahendusi just tänaseks nii et äh, ma olen täiesti avatud kõigile teie ettepanekutele ning soovin teha tihedat koostööd erinevate poliitiliste fraktsioonide variraportööridega ja komisjoni, komisjoniga ning ka Rootsi eesistujaga, tegemist on vägagi tehnilise teemaga, aitäh! suur tänu! nüüd äh, härra Pulman, meil ei ole äh, variraportööri teie fraktsioonist, nii et palun. Äh, aitäh, tänan raportööri tema humoorika sissejuhatuse eest nii tõsisesse teemasse. asi on ju nii, et majandusmaailm tunneb asja vastu, kuidas siin asja liikuma hakkavad, tõsist huvi. tahaksin öelda vaid seda, et meie teadmised, meie asjatundlikkus, meie võimalused ja meie arukus selleks, et vastu võtta hea vettpidav regulatsioon, võivad olla lihtsalt ebapiisavad selleks, et seda kõike teha. kuid ma tänan kõiki valmisoleku eest seda teha me peaksime oma komisjonis, aga ka raportöör Leene peaksid arvestama seda, mis meil üldse on seadusandlikus plaanis äh, tänasel päeval reguleerida. meie jaoks on oluline, et tõepoolest algatusraportid leiaksid loomuliku jätkuarengu seadusandlikes aktides ja see on tõepoolest näide meie komisjoni edukast tööst, kui me seda teha suudame kui tehti sellesisuline ettepanek vahetult enne valimiskampaania algust, siis minu fraktsioon kritiseeris eh, seda, et eh, selles mõttes, et reguleerida ei tuleks mitte ainult fondivalitsejaid. meid huvitab see, et esiteks et me tahaksime vähendada Euroopa majandussüsteemile tekkivat võimalikku kahju ja me soovime, et valitseks selgus ja et oleksid kehtestatud üldiselt mõistetavad kaasaegsed majandamis, majandamisreeglid. teiseks on meie, seisneb meie huvi selles, et need tooted, mida Euroopa turule pakutakse, valit-, oleksid kvaliteetsed ja kõrgete kvalitatiivsete omadustega. seega on vaja väga selgelt vaja otsustada, millised on need mõõdupuud, mis eh, nende toodete kvaliteetsuse tagavad. ja samas on oluline vältida kõiki niisuguseid asju nagu läbipaistmatus, eh, ülepeakaela tegutsemine või siis eh, fondide olemuse e-, ebaselgus. peaksime vältima uute lünkade teket kui me ebaõnnestunud regulatsiooniga võimaldame riskifondide konkurentsi teistele alternatiivsetele investeerimisfondidele, siis me peame olema suutelised ette nägema, millised tagajärjed see endaga kaasa toob äh, me ei tohi mitte mingil juhul äh, astuda valesid samme ja võtta vastu valesid regulatsioone ja kui edukad me oleme, see saab olema ka siis hiljem meie äh, praktikas äh, näha, milline oli meie tegevuse edukus, on täiesti iseseisva, iseenesestmõistetav, et oleme avatud sellele, kui majandusringkondade esindajad tarbijaorganisatsioonide esindajad mm, äh, mm, äh, esitavad meile empiirilisi andmeid, kui me oleme nendega jätkuvas dialoogis selleks, et tagada adekvaatse äh, seadusandliku akti vastuvõtmine, aitäh uh,! suur tänu! järgmisena soovib sõna proua Siila suur tänu, proua eesistuja. ma tänan ka raportööri. arvan, et on äärmiselt oluline, et me e, niisuguse arutelu läbi viime, mul on väga hea, et see ajaliselt ettepoole lükkus, sellepärast et ma mõtlesin, et muidu ma ei saagi siin osaleda. väga tervitatav on raportööri avatus, juba paljud inimesed on pöördunud minu poole selle seadusandliku akti osas. me peame välja tooma selle süsteemi eh, nõrgad küljed ning me peame eh, need nõrka, nõrku külgi reguleerivad reeglid ära muutma on eh, oht, et kui me asju õigeks ajatust ei saa, siis me tekitame hoopis uusi probleeme. Šotimaal, mida mina esindan, on eh, väga suured mured eh, selles osas, et kui räägitakse riskifondidest, erainvesteerimisfondidest, et tegelikult need hõlmavad teisi investeerimisinstrumente ja just nimelt nendega on ka vaja tegeleda. E, näiteks e, on olemas e, ettevõtted, keda see puudutab, aga inimesed pole mingit vastutust endale võtnud probleemide tekitamise eest, kriisi tekitamise eest, selle peale on ka vaja mõelda, ma arvan, et tänasel päeval oleme me jäänud natukene hiljaks, vaadates just seda äh, ajagraafikut, mis meil on. liberaalidest kolleegid ütlesid, et äh, vaja on mõelda tulevikule ja äh, selle eh, seadusandlusega peab eh, tegelema üsna pikaajaliselt, siin ei tohiks kiirustada. Eh, igatahes minul oli väga huvitav kohtumine Londoni linnapeaga enne seda kohtumist ja ma loodan, et taolisi koosolekuid tuleb meil veel palju. nüüd järgmisena on mu nimekirjas Ella Kalmin ja siis härra Kamal ähm ma loodan, et tõepoolest siis sõna sai mulle. ma olen Roheliste variraportöör selle direktiivi eelnõu osas ja meil on väga hea meel, et Euroopa Liit lõpuks pöörab tähelepanu spekulatiivsete fondide eh, tegevusele, ma ei räägi siin private equity'st, see on teine küsimus, teine direktiiv juba mitmeid äh, aastaid on need äh, spekulatiivfondid, neid on kritiseeritud äh, nende riskide kaasatoomise eest, mis kogu finantssüsteemile on nende tegevusega kaasnenud. juba üheksakümnendate lõpust on sellest te teemast niimoodi ääri-veeri räägitud, kuid alles nüüd me jõuame tegudeni, minu arust on see veidi liiga hilja, kuid siiski parem hilja kui mitte kunagi kindlasti need ettevõtted äh, või need fondid ei ole iseenesest äh, kriisi põhjustajaks, kuid äh, tegemist on nende vahenditega, mida kasutati selleks, et mööda hiilida nendest reeglitest, mis oli paika pandud Euroopa Liidu tasandil ja ka rahvusvaheliselt, nii et need olid vahendid, mida kasutasid pangad selleks, et reeglitest kõrvale hiilida ja kui me nüüd tõepoolest soovime saavutada poliitikat, mis looks teatud makromajandusliku järelevalve mehhanismi, siis me ei saa siia jätta teatud musti auke seadusandluses ka selles valdkonnas, isegi kui nad ei põhjustanud kriisi, oli tegemist täiesti selgelt vahenditega, mida kasutasid äh, teised äh, turul tegutsejad selleks, et äh, reeglitest kõrvale äh, hiilida. ja seetõttu me peame kindlasti selle küsimusega tegelema. ja see puudutab nii riskifonde ja just riskifondid on vahendiks, äh, mis on kõige riskantsemad. Nad on äh, ka kõige rentaablimad või kõige kasumlikumad äh, vahendid, kuid samas ka kõige riskantsemad, nii et olukord on veidi paradoksaalne. kuna siin ei puudutada just seda kõige riskantsemat osa finantsturgudest, me peame siin rääkima ka ülejäänud tööstusest, mitte ainult siin finantstööstusest. siin räägitakse eelkõige kõige riskantsematest majandustegevustest, räägitakse sellest, milline on äh, finantssektori mõju kogu majandusele või kogu tööstusele ja teiseks paradoksiks on see, et äh, tegemist on suhteliselt riskantse tegevusega, milles osas meil ei olnud mitte mingisugust kindlustust. Need isikud, kes neid riske võtavad, nad ei kindlustanud ennast ähm, halbade investeeringute osas. ja selles olukorras, äh, seda, see olukord kindlasti ei tohi jätkuda äh, ei õigluse ega ka majandusliku tõhususe seisukohast et äh, majaomanikud ju peavad äh, oma maja äh, kaitsma erinevate riskide vastu ja ka autoomanikelt nõutakse autode kindlustu-, kindlustamist ja kindlasti peaksid meil olema ka kindlustusnõuded finantssektoris. ja see on kindlasti suhteliselt tehniline arutelu mille me peame siiski maha pidama selleks, et rääkida likviidsusnõuetest, maksuvõimelisusest ja nii edasi. ja on veel terve rida küsimusi, kus Roheliste fraktsioonil on oma konkreetsed ettepanekud, näiteks see, mis puudutab äh, sellest, et me ei peaks siin rääkima ainult kõige suurematest riskifondidest, vaid rääkima kõikidest sellelaadsetest fondidest ja veel üks teema, äh, millest äh, siiani on suhteliselt vähe räägitud, äh, chancelling, ütleb kõneleja, ja me räägime siin ühelt poolt justkui nagu need, kes räägivad ettevõtete huvide poolt ja teised, kes räägivad ettevõ-, ettevõtete vastu. mina isiklikult kindlasti ei ole siin ettevõtluse vastu, mul on väga palju sümboot-, sümpaatiat just väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vastu, keda, keda samuti riskifondide tegevus pani ebasoodsasse olukorda. nii et äh, me peame siin püüdma kaitsta maksumaksjate huvisid, kuid ka VKE-de huvisid, kes äh, samuti on huvitatud äh, riskifondide teatud ohjamisest, aitäh uh,. Um... suur tänu. järgmisena härra Kamal ja siis Ruth Klints. suur tänu, proua eesistuja mina olen ka variraportöör äh, Euroopa konservatiivide osas. ma tõepoolest tahan töötada koos raportööriga, ma tean, et tegemist on väga äh, südamega äh, oma töösse suhtuva inimesega mina eh, eh, esindan Londonit ja loomulikult see tähendab, et eh, mul on suur huvi selle ettepaneku vastu ja tõepoolest me oleme äärmiselt mures. meie arvame, et see paneb pidurid finantsteenuste kasvule Eh, terves Euroopas. aga nüüd ma räägin sellest, mikspärast mina olen väga eh, muret. Eh, kaheksakümmend protsenti riskifondidest, kuuskümmend protsenti erakapitali investeerimisfondidest asuvad Londonis ja see loomulikult puudutab neid, aga tegelikult see puudutab tervet Euroopat. mina esitan Londonit, seal on minu valijad mm, aga oluline on ikkagi see, et me eh, õpime selle valusa õppetunni, mida andis meile finantskriis, aga me peame eh, ikkagi ehm, tegutsema õigesti, et me ei jõuaks sinna, mida nimetatakse regulatory arbitrage ja selle nimel olen ma, eh, on mul hea meel, et komisjon ütles, et, et riskifondid ei põhjustanud finantskriisi me räägime siin erakapitalist, me räägime eh, riskifondidest Eh, see on oluline, et me paremini saaksime aru, kuidas nad kõik eh, toimivad, aga me peame oskama eh, nende vahel ka vahet teha. mõnikord riskifondid spekuleerivad positiivselt, mõnikord negatiivselt. erakapitali investeerimisfondid näiteks võtavad ehm, väga tõsiselt, just nimelt on ju väga tõsiselt tulevikku vaatavad, nii et, et kui meid huvitab näiteks pensioniks investeerimine, siis me peaksime tegelema just just nimelt nendega ja tõepoolest pensionid puudutavad ju miljoneid tööinimesi Euroopas ja eh, mõnikord on eh, ju õige öelda, et on sõbralik rivaliteet Londoni ja teiste, eh, teiste finantskeskuste vahelt, aga ma ei taha ju üldse öelda, et ütleme, London võtaks sealt leivatüki ära Pariisilt või Frankfurdist, aga me peaksime igatahes kindlustama selle, et finantsteenused ei läheks Euroopast ära, et nad ei läheks Shanghaisse näiteks ja e, igatahes peame me olema selles osas väga ettevaatlikud. ma arvan, et me peame e, vaatama ka, kuidas e, kogu meie temaatika puudutab inimesi terves Euroopas, me peame vaatama, kuni milline on nende suhtumine riskifondidesse kas nad arvavad, et tegemist on mingi kuradiga või eh, hoopis eh, institutsioonidega, mis pakuvad nendele eh, olulist teenust ja seda on oluline teada terve Euroopa osas aga ausalt öeldes eh, mind eh, teeb väga murelikuks see, mis toimub eh, erapensionifondide osas, üldse kogu pensioni valdkond on niisugune, mis mind teeb murelikuks, sest see puudutab tuhandeid inimesi. kui ma näiteks oma valijatest töötaja, töölistega räägin, siis nad ütlevad, et nende pensionifondid on väga mures, nad on väga mures oma pensionifondide pärast, sest keegi võtsid läksid nad üle, nad, nad muutsid reegleid ja nii edasi ja tagame siis selle, et need miljonid töötajad, kes on investeerinud oma tulevikku, ei jääks eh, oma pensionitest eh, ilma ning me tõepoolest peame eh, vaatama, mis toimub pensionifondides, me peame me seda Eh, niisugust avalikku teenust pakkuvat eh, valdkonda restruktureerima terves Euroopas ja tõepoolest pensionifonde on vaja rangelt struktureerida. aga eh, tagagem siiski see, et, et, et me ei võta ära ka riskifondidelt võimaluse pakkuda olulist avalikku teenust. loomulikult me peame arutama seda teemat, me oleme ju poliitikud, kuid ma tõepoolest loodan, et me e, oleme väga ettevaatlikud, e, kui me räägime e, tagajärgedest. me peame tulema välja ettepanekutega, mis ei meeldi meile ainult parlamentääridena, vaid see peab aitama inimesi üle terve Euroopa. suur tänu. järgmine kõneleja suur aitäh! Pole ju mingi ime, et komisjon tegi nii kiire omapoolse ettepaneku, mis käsitleb alternatiivsete investeerimisfondide haldureid. mina olen pärit Frankfurdist, mitte Londonist. ja seetõttu olen tõepoolest huvitatud võib-olla isegi sellest, et Londoni käest natuke endale midagi nikerdada kuid öö, asi on lihtsalt selles, et see, mis öö, Londonist lahkub, see ei jõua sugugi mitte Frankfurti, vaid läheb näiteks Šveitsi või veel kuhugi mujale. mind peaks siiski asi huvitama, et kõik need vahevarad jääksid siiski Euroopa Liitu. kõigepealt tahaksin öelda et erinevalt varem kõnelejatest, kes täis vaimustust äh, räägivad sellest, et oh kui tore, et meil nüüd see komisjoni ettepanek laual on, äh, leian mina, et on täiesti ebareaalne, et me püüame üheainsa direktiiviga reguleerida asju mis oma olemuselt pole reguleeritavad. me peame tegema vahet riskifondi ja erainveste- erakapitali investeerimisfondide vahel need ei ole ka üksühesed kuid samas komisjoni lähenemisviis et noh õmbleme riided ühe numbriga küll nad käivad kõigile ma lihtsalt leian et niisugune lähenemisviis ei aita meil eesmärgile jõuda ma leian et on suhteliselt ebareaalne et ühe direktiiviga püütakse kogu teemale nõnda öelda päitsed pähe panna seda enam et see direktiiv hõlmab niivõrd erinevaid tooteid ja samas eh, silmas peetav ajakava see et juba detsembri alguses peaks ministrite nõukogu selle dokumendi vastu võtma on äärmuslikult ambitsioonikas kõigepealt keegi väitis siin et kõigepealt äh, tahaksin rõhutada et tegemist on ettepanekuga mis on äärmiselt vastuoluline me peame töö käigus püüdma neid vastuolusid öö, äh, õgvendada teiseks see direktiiv mis on kutsutud ja seatud äh, kaitsma valdkonda mis võib-olla üldse niisugust kaitset sellisel määral ei vaja institutsionaalsed meetmed, mida siin kavatsetakse rakendada, needsamad institutsioonid, kes peaksid tegutsema hakkama, peaksid tegelikult seda juba praegu teadma mis puudutab erinevaid kategooriaid, siis tahan öelda, et äh, erakapitali investeerimisfondid nagu ka riskifondid on fondid, mida ise, iseäranis minu kodumaal püütakse näidata kõikide õnnetuste põhjusena. ja loomulikult nendega on olnud mitmesuguseid ebaõnnestumisi ühes või teises riigis, kuid öö, äh, me peaksime meeles pidama et tänu nende tegutsemisele on rohkem töökohti loodud kui need kates on neil rahvamajanduslikust seisukohast lähtudes oluline tähtsus seega me lähtume hüpoteesist jah hüpotees on see tegemist on gängsteritega kuulge andke andeks hüpotees peaks olema ju teistsugune me peame lähtuma hoopis teistsugusest hüpoteesist ja me peaksime seda tegema realistlikult õiget mõõtu võttes ja end endale õiged prillid pähe pannes me eh, peame tagama nende fondide kasulikkuse meile aga mitte nii ägedalt tegutsedes saavutame ainult selle et lõikame endale lihtsalt nä näppu nüüd ma tahaksin kõigepealt, kui me räägime sellest dokumendist edasi, siis on jutt seal depoopankadest. me ei saa tegelikult asja depoopankadele nagu üle anda või siin neid otsuseid vastu võtta, mis käsitleksid depoopankade tegutsemist, kui meil puuduvad esialgu veel komisjonipoolsed ettepanekud mis lähemalt eh, ehm, eh, komisjoni seadusandlikud eh, ettepanekud mis puudutavad depoopankade tegutsemise seadusandlikku baasi seetõttu ma leian et pigem oleks arukam öelda et me peame lahtiste silmadega diskussiooni alustama Äh, samas äh, jätkates tahaksin öelda, et mul puudub äh, igasugune ettekujutus ja reaalne tunnetus, kuidas kavandatav direktiiv peaks mahtuma ja sobituma juba olemasolevasse seadusandlusesse. ja nüüd tuleb umbes nii välja, et võetakse vastu üks regulatsioon teise järel, mis on kõik on nüüd toredasti olemas, ent nad ei haaku omavahel ja nad on omavahel vastuolulised Äh, tegemist on olukorraga, kus meil ei õnnestu probleemi keerukusega silmitsi seistes vastu võtta äh, kompleksset äh, seadusandlust, millega olukorda reguleerida. ja viimaseks ma saan muidugi väga hästi komisjoni soovist aru, et nad, et me vajame läbipaistvust ja et meil oleks parem teavitus kuid me peame siiski jälgima, et kui me räägime eh, nendest eh, börsivälistest, börsil noteerimata fondidest, kui ma tahan neilt informatsiooni saada nii detailselt mis põhimõtteliselt on sama detailselt kui börsil noteeritud fondidel, siis andke andeks, rikun ma äh, normaalse konkurentsi reegleid ja selles mõttes tundub mulle, et me peame tingimata jälgima, et ühelt poolt me saavutaksime positiivset läbipaistvust, informatsiooni, teavet, aga samas teisalt ei tohi me konkurentsi moonutada. tahan öelda et ma saan aru küll, mida komisjon saavutada tahab ja mul pole ka midagi selle vastu, kuid me peaksime tõepoolest arvestama, et selle direktiivi ettevalmistamise käigus peame tegema tõsiselt tööd eh, selleks, et eh, tere, sellest kaoksid vastuolulisused, vastuolulised momendid, et me suudaksime enne selle vastuvõtmist kaaluda ära kõikvõimalikud poolt ja vastu ja tahan öelda, et olen äh, nõus olema äh, liberaalide äh, variraportööriks. kuid ma kinnitan teile, kerge see olema ei saa. Uh, suur tänu. kas veel soovib keegi siin sõna võtta? minul on siin nimekirjas härra äh, Luling Tati Epping, mina ise ja veel paar inimesest, ma tahaksin, et kommentaar tuleks ka komisjonilt. kas ma nüüd võin nimekirjale joone alla tõmmata? suur tänu. Astrid, palun. Euh, aitäh, proua esinaine. nii nagu ütles äh, kolleeg äh, väga pädevalt äh, tegemist äh, on vägagi vastuolulise ning keeruka teemaga ja oma kogemusest äh, ma tean, et äh, kindlasti saab eriti just sõltumatust arvesse võttes see teema siiski käsitletud. tegemist on suhteliselt tundliku teemaga ja tulles nüüd konkreetsete küsimuste juurde. Need jäävad küll ka järgnevatele koosolekutele. enne tahaksin tähelepanu pöörata põhimõtetele. et me ei, ei satuks valele rajale selle ettepanekuga. kõigepealt, miks see ettepanek üldse, riskifondid äh, ei ole ju tegelikult vastutavad selle finantskriisi eest neid ei peaks kindlasti karistama. Euroopa Komisjon äh, võttis äh, otsuse äh, neid piirata, kuna nad toovad enda kaasa teatud süsteemsed riskid. mitte seetõttu, et nende tegutsemine kuidagi oleks kahjulik või kahjustav. nii et see on üks põhimõtteline küsimus ja teiseks me peaksime olema siin ka järjepidevad on väga võimalik ja isegi äh, tõenäone, et äh, need äh, fondid tõepoolest järgivad neid nõudeid, kui me peame olema valvsad selles osas, et need uued reeglid oleksid järjepidevad ja sidusad sellega, mis juba praegu paigas on ka siis vastavates äh, piirnevates valdkondades, äh, mis finantssektorit äh, reguleerivad. me ei tohiks minna siin ka liiga kaugele, liiga üksikasjaliseks nende sätetega, selleks et mitte kahjustada finantsturgude ülesehitust, killustada. nii et seal tegutsejad ei saa enam aru, millega täpselt on tegu et ei oleks enam äh, tegemist olukorraga, kus äh, kassiema oma kassipoegi enam üles ei leia, ütleb kõneleja. nii et äh, seetõttu tõepoolest tegemist on vägagi problemaatilise ning isegi vastuolulises, vastuolulises, olulise ettepanekuga komisjoni poolt äh, ja ma arvan, et äh, mitmetes detailides peab seda kindlasti äh, parandama ja muudatusettepanekuid äh, esitama selleks, et ta tõepoolest oleks mõistlikult rakendatav ning tõhus. ja me peame jääma truuks siin teatud põhimõtetele, mis on olnud toimivad siiani ka ühisturu ning finantsteenuste osas tänini. ma olen veidi üllatunud, kui loen, et teatud riigid äh, pakuvad välja seda, et äh, äh, need fondid, mis tegutsevad nend-, riikides see-, siseselt, et nad peaksid alluma ainult siseriiklikele reeglitele, et Euroopa Liidu normid justkui ainult riigi üle, piiriülestele fondidele rakenduksid, minu arust see on täiesti mõttetu äh, siis oleks justkui nagu sisse, sisse programmeeritud siia ühisturu äh, äh, aeglane langus nendesse sätetesse. ja samuti peaks äh, kõrvale jätma või tagasi lükkama kõik sellised sarnased ettepanekud, sest muidu me peaksime lihtsalt poe kinni panema ja hakkama endale uut eluala otsima. nüüd veel mõned äh, üksikasjalikumad äh, märkused, näiteks äh, kolmandate riikide kohtlemine. me peaksime siin saavutama tasakaalustatud lähenemise, mis vastab sellele, mida oleme siiani teinud. Euroopa Liit ei tohiks olla mingiks ligipääsmatuks kindluseks kuid samas ei tohi see olla mingi, ka mingi läbikäiguhoov. nii et ma olen äh, härra Klintiga selles osas täiesti nõus, me peaksime võimaldama äh, lahendused, mis tagaksid võrdsed mängutingimused, mängureeglid ja selle, et oleks võimalik korrektselt rakendada ning järelevalvet. ja seetõttu peame leidma mõistliku kompromissi, need on sellised põhimõttelised küsimused, millele tahtsin äh, tähelepanu juhtida ma äh, olen nõus äh, palju ka sellest, mida ütles härra Klints, ma ei hakka seda kõike kordama. ja ma olen temaga nõus ka sellepärast, et ta ütles, et äh, me peame tegutsema ettevaatlikult, sest panused on siin kõrged ja meil oleks vaja tõepoolest väga palju muudatusettepanekuid selleks, et see ettepanek sidus, sidusaks ning rakendatavaks muuta. ja ma loodan, et me töötame tihedas kogu, koostöös raportööriga, et sellele eesmärgile jõuda, aitäh! suur tänu! järgmine kõneleja, palun! suur tänu! paljud kolleegid on juba palju ilusamaid kirjutanud kirjeldanud seda, mida tuleb teha. mina tahaksin rääkida siin menetluse seisukohalt. ma saan aru, et tegemist on olulise direktiiviga, sisulise direktiiviga ja eh, nüüd alati näeb protsess ette seda, et tehakse ka mõjude analüüs ja et see mõjude analüüs oleks põhjalik, aga mulle tundub, et see mõjude analüüs just nimelt majanduslise seisukohast ei ole väga tõsine mina ei eh, näe siin ühtegi eh, lisa või niisugust dokumenti, mis ütleks, millised on eh, finantstulemid, kui see dokument rakendub Eh, see, siin ei ole räägitud sellest, eh, millised on siis maksutulud liikmesriikides, seda pole nagu üldse käsitletud. ja kui räägitakse nüüd sellest, et, et teema on liiga keeruline selleks, et teha täielikku tulude-kulude analüüsi, siis on see teema liiga keeruline, et seda üldse eh, kasu, käsitleda, aga ma arvan, et ikkagi komisjon peaks nõudma, et tehtaks ära kulude-tulude analüüs ja kui nüüd komisjon ei suuda seda teha, siis kas on võimalik, et me ise niisuguse töö tellime um,? suur tänu. loomulikult sellele küsimusele peab vastama komisjon ja nüüd on siis eh, proua Tati Euh, aitäh, proua esinaine. ma olen nõus nende märkustega, mis eelkõnelejad tegid, äh, kas siis liberaalid või rohelised, kuid äh, ma tahtsin äh, siiski juhtida tähelepanu sellele, et tegemist on kriisiolukorraga ja me räägime siin reeglite puudumisest äh, ja minu arust just reeglite puudumine tõi endaga selle kriisi kaasa. Ehm, ma leian, et see olukord peaks siiski olema palju läbipaistvam ja nii, nagu ütles ka Astrid, ehm, ri-, riskifondid ei ole küll täiesti, täielikult vastutavad selle kriisi tekkimise eest, kuid ehm, samas oleks saanud teha üht-teist selleks, et seda kriisi Äh, selle mõjusid piirata, kui oleks võinud meil, kui meil oleks olnud paremad reeglid ka riskifondide jaoks. me peaksime siin äh, vaatama olukorda üldisemalt, vaatama fin-, finantssüsteemi üldiselt ja siis võib-olla võim-, oleks meil võimalik ära hoida edasisi selle, selliseid mastaapseid kriise. nüüd rääkides äh, kolmandatest riikidest ja selle äh, nii-öelda Euroopa passi äh, saamisest äh, kolme aasta pärast. ja teiselt poolt rääkida sellest, et teatud fondid alluksid ainult ähm, siseriiklikele nõuetele, kuid siin on palju olulisemad küsimused, näiteks maksuparadiiside tegutsemine, nende ohjamine ja äh, nii või naa tuleb meil nende, selle probleemiga tegeleda. see on väga oluline teema. ja siin äh, räägitakse ka äh, sõltumatutele hi-, sõltumatutest hindajatest. Ähm, me peaksime sellest veel täpsemalt rääkima, et kuidas täpselt, milline see roll võiks olla, aitäh. Thank you um, and now we, Vicky Ford. E, järgmine kõneleja, palun. proua Ford, suur tänu. mina olen äärmiselt mures ja olen ma ka sege-, segaduses ja see jutt, mida ma kuulen, on ajanud mind veel rohkem segadusse. nimelt, milline on siis eh, selle direktiivi mm, rakendusala, mis on siis erainvesteerimisfondid, mis on riskifondid ja me peame kulutama võimalikult palju aega selleks, et me saaksime aru, millised on nende dokumentide võimalikud mõjud. toon teile näite minu eh, valijaskonna hulgas, eh, ma esindan eh, Cambridge'i, siis tänu sellele, et meie ülikool on niivõrd suur, suurepärane, oleme me näinud palju, et luuakse eh, paljusid ettevõtteid, need teevad eh, koostööd omavahel, eh, teiste ülikoolide vahel ja nad kasutavad just nimelt erakapitali vahendeid selleks, et saada raha ja just innovatsioon tuleb nendest väikestest ettevõtetest, aga nüüd praegu ütleb siin üks väike klausel, et eh, nad peavad, eh, et erakapitali investeerimisfondid peavad eh, oma aruandlust parandama, andma tunduvalt rohkem andmeid enda kohta, kui kui seda teevad pangad ja just see võib tähendada, et, et sealt enam raha rohkem ei tule, nad saadavad oma raha Hiinasse, Indiasse, kus iganes ja mõelgem ikkagi, mida tähendab antud, antud Äh, seadusandlik akt äh, meie majanduse jaoks ja kui me räägime riskifondidest, siis mitte kõik asjad, mida nad teevad, äh, ei ole riskantsed. näiteks nad investeerivad Prantsuse, Saksa ja Taani ja Hollandi eh, riskifondidesse või vabandust, eh, valitsusvõlakirjadesse ja praeguse selle dokumendi alusel, mis nüüd meie ees on, ei saa nad seda teha, nii et, et kuulge, ma palun, et eh, ikkagi tehkem tunduvalt sügavam mõjuanalüüs, muidu on asi väga hull. suur tänu äh,, härra Epping Uh, ik ben ervan overtuigd dat u allemaal veel vragen heeft. olen veendunud, et teil kõigil on väga palju selle projektiga seonduvaid küsimusi. kui see on tegelikult nii, me peame leidma tasakaalu seadusandluse ja majandussektori, see tähendab väga sageli meie eneste vahel, eh, tagamaks kapitali vaba liikumist ma lugesin selle läbi, ma suhtlesin sellel teemal ka volinikuga ja silmas pidades neid vestlusi lugesin ka äh, selle direktiivi projekti. minu arvates on tegemist äh, direktiiviga, mis on suunatud turu olemuse vastu see on suunatud seega kõigi vastu, kes sobivad vaba turgu. Äh, teiseks on, meil on vastu võetud, oli meil kavas riskifonde puudutav direktiiv, mille viimasel moment, mis viimasel momendil ära muudeti. ja see riskifond, riskikapitalifond Äh, fondi äh, direktiivi vastumine äh, oli midagi niisugust, mida võiks ka aktiivseks ülereageerimiseks nimetada. me läksime kahurist varblast tulistama. meie arvates on väga oluline selles direktiivis lugeda neid seitset või kaheksat kohta, kus komisjon kavatseb rakendada meetmeid, implementing measures, kuid öö, siin ei räägita mitte ainult riskidest, vaid ekvivalentidest ja terve rida kahtlasi momente selles dokumendis, nagu öeldud, seitset või kaheksat kavatsetakse üldse pärast direktiivi vastuvõtmist öö, öö, regu-, reguleerida komitee menetluse kaudu ja sii- seega toimub tegelik seadusloome eh, just komitee menetluse kaudu seetõttu me peame endale täie selgelt aru andma et ükskõik millise dokumendi me vastu võt- võtame kui me soovime selle toimimist siis me peame need dokumendid kooskõlastama ka mm, analoogse ameerika seadusandlusega komisjon andis meile teatavat informatsiooni aga kui me ei eh, suuda eh, ameeriklastega kokkuleppele jõuda ja regulatiivseid meetmeid ühtlustada siis on asi eh, suunatud läbikukkumisele siis meist kujunebki majan- majanduse euroopa vanadekodu ma arvan, et komisjon peaks niisuguseid dokumente esitades siiski oma kodutööd paremini tegema. Need tuleks esitada meile leks spetsiaalis ja mitte leks generaalis, nagu me praegu oleme sunnitud tõdema, tänan. suur tänu. mina eh, toon välja kolm punkti ja ma räägin siin ka natukene meie protseduurist enne kui ma annan sõna eh, raportöörile, sest et tegelikult see, kuidas me asju korraldame, on väga oluline ehm, see direktiiv eh, kordab, mis on juba olemas teistes direktiivides, näiteks seda, mis on olemas MIFIDis. ja siis ka eh, siin on tegemist ühe raporti kordamisega me tahame tõepoolest, et kõik oleks hõlmatud, aga tegelikult selgub, et me tahame, et kõik oleks kahe või kolmekordselt kaetud. küsimuse all on risk ja muidugi see tähendab seda, kes siis eh, on investeerija, kas tegemist on professionaalse invest-, investoriga või tegemist on siis jaeinvesteeringutega eh, igatahes Eh, eh, eh, on väga raske sundida professionaalseid investoreid tegutsema tootepõhiselt seda probleemi oleme me juba käsitlenud seoses utsitsi, utsitsiga ja me tegelikult peame ikkagi jääma nende eh, põhimõtete juurde, mis meil on paika pandud, me peame käsitlema temaatikat funktsionaalsest äh, alusest lähtuvalt, me ei saa siin minna toote toote kaupa edasi. mina äh, tahaksin tõepoolest teada, kes siis on ikkagi seal rea lõpus, kui ma millessegi investeerin ja eh, kahtlemata on oluline, et me teame, milline on kogu selle töö mõju eh, tavalise kodaniku pensionile. Eh, pensionifondid tegutsevad suhteliselt tasakaalukalt. loomulikult pensionifondid tahaksid, et nad saaksid võimaluse investeerida millessegi riskantsemasse, et saada siis ka rohkem tagasi, aga kui Euroopa ei suuda ka tagada inimestele pensionile, sest et me oleme vananev elanikkond, siis me ei jõua kusagile, nii et, et me peame ikkagi mõtlema ka investori seisukohast ja me peame, mulle, mind teeb murelikuks ka see kolmandate maade osa, kas eh, me siis üldse enam ei saagi investeerida Aafrikasse, kas me ütleme siis, et kui nendel seadusandlus ja regulatsioonid paigas ei ole, siis me sinna enam ei saagi investeerida. mida me siis eh, teeme Hiina ja eh, Venemaaga näiteks? Eh, kas siis tõesti sinna läbi spetsialiseeritud fondid ei olegi enam võimalik investeerida? loomulikult eh, väga paljudele on väga südamelähedased just põhjused, eh, miks eh, pärast asjad on niimoodi läinud, aga siiski on vaja vaadata, mida riskifondid on teinud ka koha peal, näiteks Aafrikas või mujal inimesed on mures, me peame loomulikult neid muresid arutama raportööridega, ma ei tea, kas Eh, praegu raportööril on selle kohta olemas ideid, aga eh, võib-olla me saaksime niimoodi teha, et raporti eh, eelnõu oleks valmis septembri lõpuks või et me siis üheksandaks novembriks saaks kõik lõplikult valmis, et oleks võimalik dokumenti ka tõlkida protsessi mõttes e, on e, nagu iseenesestmõistetavaks kujunenud arusaam, et me e, jõuame siis esimesel lugemisel juba kokkuleppele, aga me peame ikkagi selles osas ise omavahel kokku leppima. mina ei taha kuidagimoodi teid veenda tegutsema nii või naa, aga siiski me peame mõtlema ka sellele, kuidas me ise töötame sest meil ei ole lõpmatult aega probleemi arutamiseks. ma olen öelnud paljudele inimestele, et eh, et eh, kui nõukogu on eh, valmis oma arvamusega eh, sii- jõuluks, siis on see väga tore, aga siiski tegemist on parlamendiga, me oleme demokraatlik organisatsioon ja meie mm, arutelud on kõik avalikud, sellepärast me peame ka dokumente tõlkima ja me ei taha, et niivõrd oluline teema kaoks ära kusagile äh, kinniste uste taha, kus mitte ainult avalikkus ei ole arutelust kõrvale lükatud, vaid ka, vaid ka paljud ehm, parlamendisaadikud, ka endised parlamendisaadikud. nii et, et see on ähm, see on see põhimõte, kuidas me peame töötama ja loomulikult ma tõstatan eh, komisjoniga ka selle eh, küsimuse mõjude analüüsist. meil on nüüd üsna vähe aega jäänud, aga ma siiski annaksin sõna komisjonile, et ta vastaks eh, meie muredele ja siis ma annaksin lõppsõnaks uuesti võimaluse kõnelda raportööril. president, je vais être très aitäh, püüan teha väga lühidalt, eh, nii nagu palusite. ütlen paar sõna. mul on eh, hea meel, et õhkkond sellel esimesel arutelul on olnud eh, niivõrd konstruktiivne, eriti selles osas, mis puudutab selle ettepaneku eesmärke ja mul on hea meel, et teil äh, on äh, ka päris ambitsioonikad plaanid äh, selle ettepaneku arutamiseks. ja see kindlasti viib meid päris kiiresti juba ka konkreetsete tulemusteni, kui me kenasti koostööd teeme. ja komisjoni poolt tahtsin lihtsalt märku anda meiepoolsest valmidusest avatult ning konstruktiivselt teiega koostööd teha nii nagu te ütlesite ka ise ja ka härra raportöör seda ütles, äh, on see ka teie huvides. ka nõukogus juba paar nädalat tagasi arutelud selles küsimuses äh, alguse said ja püüame sellist avatud lähenemist äh, igati toetada ning säilitada ja et äh, siis äh, nendel kahes liinis, et see töö tõepoolest hästi kulgeks. rääkides nüüd selle direktiivi eesmärkidest, millele, millel peatusid mitmed kõnelejad, tahtsin lihtsalt öelda seda, et ka komisjon toetab kõiki neid eesmärke, mida mainiti, finantsstabiilsus, Äh, süsteemsete riskide vastane kaitse, äh, siseturu dimensioon, äh, mis samuti selle direktiivi puhul mängu tuleb. ja lõpuks kindlasti ka tarbijakaitse, see on väga oluline, võib-olla küll uus element selles debatis ja kindlasti me soovime, et see aspekt siin arutelus säiliks me äh, äh, saame aru ka sellest, et te soovite kindlasti komisjoni poolset ettepanekut täiendada ja parandada ja ma loodan, et meil on võimalik äh, siis jõuda adekvaatse ning proportsionaalse lahenduseni. ja me oleme avatud teiepoolsetele ettepanekutele ning teiepoolsele panusele selles töös. ja nüüd üks viimane märkus. ja see on võib-olla veidi poliitilisema iseloomuga. see ettepanek puudu-, e-, ei, ei äh, soovi kindlasti ühte või teist kapitalivormi äh, teisele eelistada või siis rääkida ühest või teisest finantstootest äh, enam kui teisest, teistest äh, nii et meil ei ole kindlasti mingit eesmärki või äh, kavatsust äh, hakata äh, ühte või teist karistama. me püüame lihtsalt seda süsteemi muuta läbipaistvamaks finantsturgudel tegutsejate jaoks. me isegi leiame, et need fondid on finantsturgudel vägagi olulised ja me loodame lihtsalt äh, nende tegutsemist muuta selle ettepanekuga läbipaistvamaks, äh, selleks et uuesti usaldust äh, üles ehitada ja see on kõigi huvides, see on kodanike huvides, eelarve tasakaalu huvides ja loodan, et selles vaimus on meil võimalik koostööd teha, nii nagu ka teie seda soovite, aitäh! suure tänu, raportöör. aitäh, proua esinaine, ma tuleksin nüüd nende märkuste juurde, mida siin kõnelejad tegid, nii nagu ütles äh, Astrid, kindlasti saab olema siin palju muudatus ettepanekuid, ma loodan, et ei saa olema üheksasada, nii nagu mõni, mõningate taoliste ettepanekute puhul on varem ette tulnud. rääkides nüüd ajakavast, äh, ma püüan kindlasti edasi liikuda kiiresti, kuid me peame siin lepitama äh, Äh, analüüsi vajaduse ning äh, selle ambitsioonika ajakava. selleks, et äh, me saaksime hääletada veel aasta lõpus või järgmise aasta alguses, see on päris kõrge eesmärk. ma ei ole küll teie sõnade vastu, kuid isegi kui me esimesel lugemisel nõusoleku saavutaksime, isegi kui me oma seisukohad hästi fikseerime, siis peab kindlasti koostöö olema väga hea äh, komisjoniga, nõukoguga ja ma tean, et äh, läbirääkimised äh, komisjoniga kindlasti võtavad kauem aega kui meiepoolsed arutelud. me püüame küll saavutada lahenduse nii kiiresti kui võimalik nii liikmesriikide esindajatega kui ka komisjoniga, kuid äh, ma arvan, et teatud viivitusi siiski ette tuleb. Äh, mina kindlasti töötaksin nii kiiresti kui võimalik äh, ja meie fraktsioon on siin välja tulnud ka endapoolsete eesmärkidega ja loodame nendest kinni pidada nii et loodame saavutada lahenduse esimesel lugemisel, kuid äh, kindlasti äh, ei saa me kuidagi ka sündmustest ette rutata, nii et peame lihtsalt äh, edasi minema nii kiiresti kui võimalik ja me, äh, ma loodan, et siis ka teiste fraktsioonide variraportöörid annavad endast kõik, et see asi õnnelikult lõpule viia, aitäh! suur tänu. suur tänu, need, kes nüüd ootavad teist arvamuste vahetust sellel te e, teemal, siis e, see teine arvamuste vahetus toimub kuuendal oktoobril. aga nüüd tervitagem siis e, Rootsi rahandusministrit um,. Okay, could... nüüd palun istuge, palun rahunege. suur tänu. nüüd me läheme siis üheksanda päevakorrapunkti juurde. me vahetame arvamusi Rootsi rahandusministritega kõigepealt võtab sõna Andres Borg, kes on Ecofini juht ja tuleb praegu siia otse eh, mitteametlikult Ecofinilt ja siis eh, Max Fidel, kes eh, on minister, kes tegeleb finantsturgude juhtimisega. ja kui te siis tahate esitada küsimusi, siis palun tõstke käsi, me igatahes püüame võtta küsimusi nii paljudelt inimestelt kui võimalik. mul on igatahes väga hea meel, et Rootsi eesistuja, eh, et eesistujamaa Rootsi esindajad on kohal. härra Borg, palun. suur tänu. meil on tõepoolest suur au täna teie ees esindaja, ma eh, nüüd tutvustan teile meie programmi ja ma siis eh, eh, kuulen ka teie arvamusi ning eh, kahtlemata vastan ma küsimustele, mis on teile huvitavad. tõepoolest, meie eesistumine on äärmiselt suurte väljakutsete ajal tegemist on finantskriisiga ja me saame praegu lahendada ka neid küsimusi, mis mõjutavad Euroopa tulevikku nüüd ähm, finantskriis ja suurenev tööpuudus on üks kõige tõsisemaid väljakutseid ja siis muidugi kliimamuutus. ka siin me tahaksime, et Euroopal oleks väga tugev positsioon Kopenhaageni tippkohtumisel. on täiesti selge, et me peame seisma silmitsi nende väljakutsetega, mis on eh, reaalmajanduses ja me peame eh, rääkima ka laiemast eh, poliitikast, me peame eh, parandama olukorda riigi rahanduse osas, me peame suurendama järelevalvet, me peame rääkima tööpuudusest, me peame tegelema kliimamuutustega ja nüüd lühidalt kõikidest nendest punktidest. kõigepealt järelevalve üleüldiselt ollakse kõikide liikmesriikide eh, poolt ühel meelel et üks põhjus, miks me finantskriisi langesime, oli see, et puudus regulatiivne struktuur, et eh, tegelikult eh, pangandussektoris eh, puudus usaldus järelevalve, et tegemist on institutsioonidega, mis on muutunud piiriüleseks, aga järelevalvemehhanism ei ole piiriülene ja sellepärast on väga oluline, et meil oleks finantsjärelevalve osas ühtne lähenemine Euroopa tasemel. E, loomulikult me tegeleme siin makroökonoomiliste küsimustega. E, Ecofinis juunikuuses tehti väga olulisi e, otsuseid ja me tõepoolest Äh, tervitame äh, neid äh, ettepanekuid, mis komisjoni käest jõuavad meie ette kolmandalt septembrilt. me loodame, et Euroopa Parlamendiga saame me lahendada neid küsimusi ja me teeme ka tõeliselt edusamme selle sügise jooksul. mis puudutab nüüd finantsinfrastruktuuri, siis me peame tegema midagi, et vähendada pankade protsüklilisust. ka G kahekümne eh, kohtumisel oli meil väga konstruktiivne arutelu just nimelt boonuste eh, osas. selge on see, et praeguse situatsiooni tekkimisel on mänginud oma osa ka tasustamine. Eh, me peame Eh, lõpetama selle ülemäärase boonuste kultuuri ja eh, see eh, paneb ka väga suure löögi alla meie sotsiaalse raamistiku, sellepärast et me näeme, kuidas kasvab tööpuudus ja on vaja struktureerida finantssüsteemi. tänasel Eh, koosolekul tuli välja, et on olemas väga tugev eh, Euroopa positsioon, mida me väljendame nii Londonis kui Pittsburghis. nüüd rääkides riigi rahandusest, eh, me saime komisjonilt prognoosi, mis öeldakse, et keskmiselt on defitsiit kahe tuhande kümnendal aastal seitse protsenti ma loodan, et ehm, see näitab, et me liigume kõik ehm, õiges suunas, kuid see tegelikult tähendab, et riigi rahandus on eh, kehvas olukorras, enne kui me saame edasi minna, mis tähendab, et pikaajalises perspektiivis eh, ei ole riigi rahandus Euroopa Liidus jätkusuutlikul teel. Eh, paljudel maades, paljudes maades eh, näiteks on probleemiks tervishoiu ja pensionisüsteemide rahastamine ning see, mida, mis on sellel alal ette võetud, ei taga jätkusuutlikkust ja arvestades seda, et meil on praegu probleemiks see pikaajaline jätkusuutlikkus ja et tegemist on suure defitsiidiga, on meil vaja mingisugust selle, sellest probleemist väljatulemise strateegiat ja väga hea, et sellega tegeleb komisjon aktiivselt ja on oluline alustada arutelusid sellel teemal. majanduspoliitika eh, peab eh, Äh, arvestama kõige laiemas mõttes lühiajalist perspektiivi ja ka pikaajalist perspektiivi ja tegelikult me ei tooda praegu niisugusel tasemel, nagu me oleksime võimelised Euroopas tootma. kui me tahame olla paindlikud, siis me peame olema usaldusväärsed keskpikas perspektiivis ja see tähendab, et me peame töötama stabiilsus- ja kasvupakti raames, et tõepoolest kord eh, majja lüüa me oleme kuulnud selle teema kohta eh, komisjoni suust, me oleme kuulnud mitmesugustest eh, algatustest, mida nad eh, on välja töötanud selleks, et kriisist välja tulla, aga siiski meie arutelude nurgakiviks peab olema just nimelt jätkusuutlikkus ja ma tahaksin rõhutada seda, et meie pikaajaline finantsraamistiku usaldusväärsus on just nimelt see, mis on oluline. kui me tahame eh, olla eh, efektiivsed eh, Eh, siis me peame, eh, siis meil peab olema usaldusväärne pikaajaline strateegia. nüüd eh, tööturg, see on meie kolmas prioriteet. praegusel hetkel on see asi äärmiselt tõsine. me näeme paljudes Euroopa maades, kuidas tööhõive väheneb, tööpuudus suureneb ja see tähendab, et me peame tegelema tööjõu ja tööturu probleemidega Eh, me peame rääkima nii tööhõivepoliitikast kui, kui töötuse poliitikast. meie esimene eh, nii-öelda eh, rindejoon on just nimelt finantspoliitika, aga teine ja kolmas kaevikurida peab käsitlema rohkem tööturgu, aktiivset töötorupoliitikat, eh, koolitust, kuidas tugevdada inimeste olukorda eh, tööturul ja eh, me peame tegema tööturu paindlikumaks mm, ja see on üks väga oluline punkt meie jaoks. nüüd Lissaboni strateegia me töötame selles osas eh, väga eh, tihedas koostöös eh, Hispaaniaga, kes on järgmine eesistuja. meil peavad olema selged põhimõtted, kuidas Euroopa pikaajalist kasvu tugevdada, aga keskpikas perspektiivis on ka võimalik edasi minna. ja me tulime järeldusele, ja me tuleme välja järeldustega selles küsimuses detsembris toimuvaks Euroopa Ülemkoguks kliimamuutused eh, on ka väga olulised, see kliimamuutuste pro-, probleem ei kao kusagile. Londoni Kuninglik Akadeemia äh, Eh, tuli välja niisuguse järeldusega, et eh, me peame rakendama drastilisemaid meetmeid. me loodame, et ECOFIN-i järeldused on väga tõsised eh, just nimelt majandus, majanduslikust seisukohast ja toetama kliima, kliimaprobleemi lahendamist. me tahame seda kõike teha oktoobrikuus ja see on siis ka üheks osaks ehm, nendele läbirääkimistele, mis lõpuks viivad meid Kopenhaageni tippkohtumisele. olles nüüd kõike seda öelnud, ütlen ma seda, et töötame ECOFINis väga tihedalt eh, käsikäes selleks, et eh, kogu Euroopa jaoks töötada välja seisukohti G kahekümne eh, protsessis ja tänasel koosolekul jõudsime me selles osas tuduva, tunduvalt edasi. see puudutab siis finantsinfrastruktuuri, IMF-i finantseerimist, boonuseid ja nii edasi. Nendes osas on meil täiesti selgesõnaline Euroopa positsioon, millega me läheme G kahekümne foorumile Foorumile. see tähendab ka, et me eh, liitu, liigume edasi Pittsburghi kohtumise suunas. maksude vallas eh, on vaja teha eh, olulist tööd, eriti eriti just takso või maksupettuste osas, siis käibemaksusüsteemi parandamise osas. ja seda me käsitlesime ka eh, täna toimunud nõupidamisel. juulis võtsime me vastu eh, sellise projekti, aga me jätkame ikkagi eh, edasi selleks, et me jõuaksime kokkuleppele kahe tuhande kümnendal aastal ja siis ma lõpuks rõhutaksin seda tähtsust, mille me oleme andnud koostööle eh, parlamendiga eh, eesistujariigi poolt ja ma tänan teid, et te aitate meid nende raskete küsimuste lahendamisel. ja suur tänu, et te täna meid siia kutsusite, et te andsite meile võimaluse oma tööd tutvustada. Yes, please continue. Thank you very much, madam Chair aitäh, proua esimees. aitäh äh, ka majanduskomisjoni liikmetele, minul on täna siin viibida suur heameel, äh, et anda siis ülevaade Rootsi eesistumise prioriteetidest just finantsturgude valdkonnas. tahtsin teile rääkida ka sellest, et äh, Rootsi eesistumine saab kindlasti äh, aktiivse kuulamise ning äh, koostöö tegemise e-, eesistumisperioodiks. me püüame vältida seda, et sarnased kriisid meie kodanikke tulevikus tabaksid, me peame siit tegema oma järeldused ja väga hea on teha koostööd ähm, selles raamistikus ka teiega. see valdkond on meile juba mitu aastat huvi pakkunud, me oleme teinud koostööd komisjoni ja nõukoguga selleks, et tagada seadusandlike ettepanekute kvaliteet. ja tihtipeale on need ettepanekud juba esimesel ähm, lugemisel vastu võetud, mis on ju suurepärane. nagu kolleeg siin äh, juba välja tõi selle, et kui me räägime regulatiivsüsteemi nõrkustest, siis äh, nendele me peame kindlasti tähelepanu pööramas, need just olid üheks kriisi põhjustajaks. me peame kindlasti järelevalvet ning äh, regulatiivseid abinõusid äh, tugevdama. esimesel kohal äh, järelevalvest rääkides on see, et kindlasti me nõustume reformide vajalikkuses selleks, et ennetada kriise tulevikus ja selleks, et taastada investorite ja tarbijate usaldus finantsturgude vastu. meil on äh, mandaat Euroopa Ülemkogult äh, ju-, juunikuiselt ülemkogult äh, selle töö tegemiseks ja vastavas nõukogu töörühmas hakkab töö varsti ka peale, niipea kui on saabunud ettepanek komisjonilt äh, ja see peaks aset leidma kahekümne kolmandal septembril. samuti on meil päris ambitsioonikas kohtumiste kalender järgnevateks kuudeks. ja me äh, loodame, et siis ka äh, tuleb ECOFIN-i tagasiside äh, juba oktoobrikuus ja ma loodan, et nii nõukogu kui parlament teevad koostööd selleks, et tagada võimalikult sujuv äh, selle seadusandliku akti vastuvõtmine, ilma et seadaks kuidagi ohtu selle sisu. ma ootan suure huviga meie edasisi kohtumisi, meie koostööd, loodame, et tegemist saab tõepoolest olema märkimisväärse sammuga olukorra muutmisel. mis puudutab erinevaid äh, finantssektori, äh, finantsturusektoreid, äh, siis praegune kriis on näidanud selgelt seda, et praegused reeglid ei ole päris täiulik, täi-, täiuslikud. ja ülemaailmselt on konsensus selles osas, et praegust regulatiivset raamistikku peab parandama me peame kapitalinõudeid suurendama pankadele, peame e, uusi reegleid välja tooma e, toodete osas, mis praegu ei ole reguleeritud. E, ma tean, et te rääkisite ju täna juba ka riskifondidest ja kindlasti esitate te mullegi sellekohaseid küsimusi ja kindlasti me peaksime astuma julgemaid samme Äh, tegevjuhtide tasustamise osas. ja sooviksin rääkida üksikasjalisemalt äh, mõningatest nendest ettepanekutest, millega me peame äh, sügisel koostööd, milles me peame sügisel koostööd tegema. kõigepealt, mis puudutab muutusi regulatiivraamistiku pankade osas, eriti just kapitalinõuete direktiiv see äh, ettepanek, mille komisjon juulis äh, välja tõi, seal räägitakse investeerimispankadest ja fondidest, äh, et neil oleksid adekvaatsed tasumeetmed, tasustamispoliitika ja ka trading book tegevused vastaksid nõuetele ähm, oktoobris komisjon tuleb välja järgnevate meetmetega, pangandusreeglites, nende muutmises ja ka äh, dünaamilise provisioneerimise osas tuuakse äh, uusi äh, meetmeid välja. meiegi pöörame suurt tähelepanu nendele teemadele ja loodame, et meie vaheline koostöö teiega saab olema konstruktiivne nüüd äh, rääkides äh, alternatiivsete investeerimisfondide äh, tegevusest, siis see teema on väga oluline ka G kahekümne seisukohas, selleks et me laiendaksime järelevalvet kõikidele nendele tegutsejatele, kes kujutavad endast riski finantsturgudele ja me peame leidma tasakaalustatud ning asjakohase lahenduse. nii et kokkuvõtteks Rootsi eesistuja leiab, et väga oluline on leida õige tasakaal. me peame tugevdama tarbijakaitset ja samas püüdma süvendada ka finantsturgude integreeritust, tagades aus, võrdsed konkurentsivõimalused ning finantsstabiilsus ainult nii on meil võimalik saavutada hästi toimiv äh, finantsturgude regulatsioon ning äh, kombineerida seda kõrge tarbijakaitsetasemega. Äh, veel kord tahaksin välja tuua seda, et meil on väga hea meel teiega koostööd teha selleks, et muuta paremaks olukorda finantsturgudel Euroopa Liidus ja kindlasti kodanikud ootavad meilt, et me tegutseksime kiirelt selleks, et äh, jätkusuutlikud äh, regulatiivsed raamistikud paika saaks, aitäh um,! Um, behalf... suur tänu! nüüd äh, Rahvapartei nimel. kas Jüro? nii, palun, sõna on teil aitäh. aitäh, härra minister. mul oli võimalus teie kahega rääkida veel enne suvevaheaja algust ja siis me rääkisime põhjalikumalt Rootsi eesistumise aja prioriteetidest. enne teie külaskäiku meie komisjoni äh, oli meil täna hommikupoolikul USA kongressi esindajatega kohtumine. me arutasime majanduskriisi ületamise teid ja võimalusi ja neid ülesandeid, mis meie arvates võiksid olla meie komisjoni prioriteedid eh, sellel eh, valimisperioodil. seetõttu äh, tahaksin käsitleda mõningaid momente, mis leidsid käsitlust juba täna hommikul. mis puudutab rahapoliitikat, siis äh, pea äh, langetas Euroopa Keskpank terve rida olulisi otsuseid olukorra leevendamiseks. minu seisukohalt on väga oluline, et Euroopa Keskpanga rahapoliitilised meetmed, mm, meetmeid tuleks analüüsida selleks, et otsustada selle üle, kas eh, selline tegutsemine oli otstarbekas ja saavut-, saavutas seatud eesmärgi mm, siis kui me räägime niisugustest erakorralistest meetmetest nagu aktivate kokkuost ja tahaksin ka teie käest kuulda, kas teile tundub niisugune rahapoliitiline käitumine õigustatud? me toetame teie seisukohta, et Euroopa majandus ja rahapakt on väga oluline dokument ja me peame tegema jõupingutusi, et saavutatud pakti kokkuleppeid mitte rikkuda kuid äh, äh, vaatamata sellele võttis komisjon möödunud äh, perioodil vastu üleüldise amnestia tegelikult selle majandus ja rahaliidu printsiipide vastu eksides Äh, ja äh, selge on ka see, et me ei suuda kõige tavalisema eelarvemenetluse käigus ületada kõiki neid vigu, mm, äh, mida oleme teinud või mille on põhjustanud Ameerikas alguse saanud protsessid, kasutades selleks ainult kas maksude tõstmist ehk siis lõppkokkuvõttes maksumaksja raha Äh, äh, me peame vaatama, kuidas edasi minna, kas me oleme sunnitud alla kirjutama sellele, et majandus- ja rahaliit kui ajalooliselt iganenu tuleb lihtsalt prügikasti visata. me peame analüüsima Äh, kuidas on toiminud ja käitunud äh, liikmesriigid äh, konkreetselt, kuidas nad, kuidas on olnud kujundatud nende riigieelarve. paljud liikmesriigid on suutnud jätkata majanduse arendamist, kuid see ei ole mitte kõikidel liikmesriikidel õnnestunud. on väga oluline meie seisukohalt jälgida, kuidas liikmesriikide riigieelarved, riigieelarvelised vahendid on leidnud kasutamist või kokkuhoidu viimasel perioodil. nii, nüüd kui me räägime Lissabonist seni oli Lissaboni strateegia kas valesti valitud või kehvasti ellu viidud ma arvan, et ma valiksin avatud koordineerimismeetodi selleks, et jälgida, analüüsida, kuidas on, kuidas ja kui edukas on olnud Lissaboni strateegia elluviimine. kuidas teie kui eesistujariik hindate sellealaseid parlamendi võimalusi? või arvate teie, et silmas pidades meie ees seisvaid väljakutseid, majandusareng, tööhõive, kliima, keskkonnakaitse, äh, peaksime öö, äh, kõik muu kõrvale jättes hoopis midagi muud prioriteediks seadma. ma tänaksin teid, äh, härra minister, juba ette teie vastuste eest. rõõmustan koostöö üle teiega teie eesistumise perioodi jooksul, suur aitäh! härra Pullmann sotsiaaldemokraatide nimel. suur aitäh! ka meie, sotsiaaldemokraadid, tervitame eh, meie komisjonis eesistujariigi ministreid. ka meie rõõmustame juba ette selle üle ja oleme kindlad, et meie koostöö kujuneb edukaks. me tahaksime toetada teiepoolseid püüdlusi kuid me tahaksime esitada ka teie tegevust toetavaid nõudmisi, mitte ainult kui kaas, kui seadusandja, vaid kui e, Euroopa riike esindav suurim kreemium selleks, et toetada majanduspoliitilisi otsuseid e, meie komisjon tegeleb praegu üle, e, on kõrvuni seotud rahaturu finantsturgude reguleerivat reguleerivat puudutava seadusandlasega. me, meie jaoks on oluline teada, mida me teeme, meie jaoks on oluline aru saada, et me, me võtaksime vastu ainult õigeid, et võtaksime vastu esmajoones õigeid, mitte kiireid otsuseid. kuid rõhutades asjaolu, et me peame öö, vastu võtma kvaliteetseid öö, öö, seadusi, ei tohi me mitte mingil juhul käituda nii, et poeme põõsasse, kui on vaja langetada uusi, uuenduslikke otsuseid, mis tagaksid Euroopas uue raamistiku ja tänu sellele finantsturgude optimaalse funktsioneerimise. me loodame, et meil õnnestub luua finantsturgude raamistik, mis saab olema eeskujuks kogu maailmale teiseks, kriis reaalmajanduses. me oleme pidevalt rääkinud sellest, et kui me räägime, et õppida oleks vaja Skandinaavia riikidelt, siis tuleks eeskätt õppida sellest, kuidas nad on suutnud toime tulla nende keeruliste majanduse probleemidega Äh, ja milliseid vahendeid on nad selleks kasutanud selleks et ka tänasel päeval võime rääkida sellest et nendel inimestel skandinaavia riikides on tänagi veel siht silmade eest nüüd kui me räägime lissaboni äh, strateegias Äh, siis teie äh, Rootsi omalt poolt jätkasite Göteborgi äh, sammastega Lissaboni strateegia elluviimist selleks, et olla siin juhtivaks koos teie eesistumisel järgnenud Taani kolleegide tagamaks Lissaboni strateegia toimimise selleks, et vastu võetud dokument ja saadud õppetunnid ei jääks ainult paberile. ja lõpetuseks praegu me oleme kriisi najal näinud, kui keeruline ja vaevaline see on ja kui palju probleeme see tekitab, et Euroopa eh, Liit, Euroopa ei räägi ühehäälselt. meie sotsiaaldemokraatidena peame tunnistama, et rahvusvahelistel foorumitel, muuhulgas kliima ja keskkonnakaitse teemadel, Mm, ei ole see alati nii. me peame püüdlema ka selle poole, et meie räägime tulevikus ühtselt, ühisel häälel, selles seisneb meie kui Euroopa šanss. suur tänu. ja nüüd Sofi Infeld, palun. ja siis ma annan uuesti sõna eesistujale, aga tegelikult eh, pärast seda on veel kümme küsimust, nii et, et me püüame need küsimused esitada sellise seeditavate eh, juppidena. suur tänu, suur tänu eh, Rootsile eesistujana, tänu selle ettekande eest. mul on äärmiselt meeldiv kuulata seda, mida te rääkisite. mulle meeldib teie lähenemine, sest teie sõnum on üsna murettekitav. Te nimetasite Euroopa Komisjoni prognoosi, et keskmine eh, defitsiit aastaks eh, kaks tuhat kümme on seitse protsenti ja see on tegelikult üsna šokeeriv, et me peame tegelema eh, just riigivõlaga viimase pooleteise aasta jooksul, kusagil kahe aasta jooksul oleme me rääkinud sellest, et finantsturge on vaja eh, reguleerida, et neid eh, on, et eh, erategutsejad sellel turul on vaja distsiplineerida. ju kõik juba teavad, et kam-, ammu enne finantskriisi Eh, rikuti ehm, e, Eurotsooni riikide poolt stabiilsus ja kasvupakti. kas te tõepoolest e, ei arva, et on jõudnud kätte aeg, et meil oleksid niisugused instrumendid, mis e, võimad, mis tagavad selle, et stabiilsus ja kasvupaktist kinni peetakse? see teate, et üks riik on olnud eriti suur üleastuja ja nüüd minu teine küsimus puudutab riigi abi. väga palju on antud riigi abi nendele sektoritele, mille osas mina olin äärmiselt Eh, skeptiline. meile lubati selle juures, et nüüd toimub roheline taastumine, meil olid kahekümne esimese sajandi jaoks tohutud plaanid, räägitakse innovatsioonist, tont teab millest, aga tegelikult enamus raha ju läks selleks, et päästa finants, finantssektorit ja autotööstust millal siis toimub hindamine, kas oleks ikkagi võimalik ehm, hinnata, kuidas see riigi abi on aidanud kaasa rohelisele revolutsioonile? see on mu teine küsimus ja minu lõppküsimus ehm, puudutab seda, mida ütles teie kolleeg, et lõpuks saadakse kokkulepe boonuste osas see on kõik väga tore, aga mina oleksin selles osas teatud osas küüniline, kas tegemist ei ole ainult mingisuguse ilustamisega, tõepoolest on ju väga kena, et need äh, boonused on äh, seotud ka äh, e-, edutavad motivatsiooni, aga tegelikult me ju teame, kuidas asjad tegelikult on ma tean, et tulemas on mitmesuguseid ettepanekuid, mis puudutavad regulatsiooni, järelevalvet ja nii edasi, aga tegelikult see ei tundu üldse veenvana, isegi La Rosee grupi eh, inimesed ütlesid, et eh, et eh, seda on võimalik saavutada poliitiliselt. minu minister Hollandist, rahandusminister ütles, et et meie ei peaks järelevalvet mitte suurendama pankade tasemeni, vaid me peaksime selle just viima eh, just madalamale tasemele, meil ei peaks olema mitte mingisugust Euroopa ülest eh, järelevalvesüsteemi, vaid see peaks olema just lihtsalt eh, madalamal tasemel. kui Euroopa tasemel praegu me ei suuda astuda kriisi ajal radikaalseid samme, siis kas me mitte ei valmista praegu ette uut kriisi? suur tänu. E, nüüd ma siis e, annan sõna uuesti eesistujale. suur tänu, ma püüan e, vastata nendele, nendele komplekssetele küsimustele ja märkustele üsna lühidalt esimene küsimus, see puudutas eh, nende eh, toetusmeetmete efektiivsust, siis minu arvates on oluline eh, rõhutada seda, et me oleme täiesti tundmatul maal, meie lihtsalt ei tea, eh, kas kõik need rahapoliitika eh, vahendid on piisavad, aga siiski me peame püüdma lüüa raamistikku, mis stabiliseerib finantsinstitutsioone kas eh, tegemist on eh, eh, piisavate vahenditega, seda ma ei tea, aga igatahes ma ütleksin seda, et aasta alguses oli oli olukord selline, et majandusteadlased ütlesid, et tuleb veel hullem lops, kui oli ehm, see suur ehm, depressioon kolmekümnendatel. me räägime siin pankade rahastamisest Äh, ausalt öeldes, kui me nüüd situatsiooni hakkame hindame, siis me peame natukene aega ootama, võib-olla me peame ootama mõned aastad, võib-olla eh, mõned aastakümned, aga igatahes keskpangad tegutsesid äärmiselt eh, kiiresti, vähemalt tagasid nad selle, et olukord ei läinud hullemaks nüüd oluline küsimus, mis puudutab eh, stabiilsus- ja kasvupakti. ma siiski arvan, et me töötame selle pakti raames eh, see stabiilsus ja eh, kasvupakt võimaldab meile teatud paindlikkust. olid juba äärmiselt problemaatilised olukorrad. meil on meil enamus liikmesriikides kasvab täiesti ennekuulmatult eh, tööpuudus, see tähendab, et nõudlus on tohutult vähenenud ja meil on vaja eh, praegu nõudlust eh, kuidagimoodi mm, edendada ja siis peab ikkagi midagi tegema ka fiskaalpoliitika valdkonnas, seda ütlevad enamus majandusteadlasi. me oleme näinud, et eh, enamus eh, Euroopa riikide eh, taasteplaanidest ikkagi järgneb, järgivad komisjoni ehm, joont me peame siin rääkima potentsi-, potentsiaalsest kasvust, sest et kui me vaatame praegu Äh, seda, mis toimub tööturul, siis on selge, et meie võime toota tulevikus väheneb väga paljudes riikides äh, mõeldakse sellele, kas äh, näiteks ütleme, autotööstus jääb samasuguseks, nagu oli enne Eh, kriisi ja sellepärast me peame tegelema struktuursuste, struktuursete küsimustega. me peame eh, stabiliseerima finantssektorit, siis me peame mõtlema nõudlusele eh, ja seda siis maksupoliitika kaudu ja me peame rääkima ka pikaajalisest kasvuvõimalustest me kõik teame, et Euroopa seitsmekümnendal, kaheksakümnendatel aastatel oli ähm, kõrge äh, tööpuudus, sellepärast et suleti paljusid tehasid ja siin me peame rääkima aktiivsest tööhõivepoliitikast ja me peame mõtlema selles osas tulevikule. nüüd äh, küsimus äh, parlamendiliikmelt Pullmanilt, tõepoolest, meil on vaja Euroopas head regulatsiooni ja kui tegemist on eh, terava kriisiga, siis eh, võib olla niimoodi, et me tegutseme liiga kiiresti, aga võib ka juhtuda, et me tegutseme liiga aeglaselt. meie eh, probleemid mm, on, tähendab, meie peame seisma silmitsi inimestega erinevatelt erinevatest maadest ja siis me peame nendele silma vaadates ütlema, et me ei suutnud välja töötada mingit Euroopa raamistikku, et edasi minna. ma arvan siiski, et meil on vaja usaldusväärsemat, laiemat eh, raamistikku eh, finantsturgudele eh, me ei saa rääkida eh, sellest, et me pöördume tagasi kuuekümnendate, seitsmekümnendate aastate juurde, kus oli tõepoolest väga aktiivne eh, finantsturg, aga eh, me peame õppima praegusest kriisist ja me peame looma rangemaid reegleid. ja seda me oleme õppinudki praegusest eh, eh, see, see ongi meie praegune õppetund ja võib-olla tõesti me ikkagi suudame edasi minna ja siin tõstutus ka see, et Euroopa peab rääkima ühel häälel, et tõepoolest on olemas Euroopa hääl ja G kahekümne foorumil paistab, et me olemegi seda suutnud saavutada, sellepärast et mm, tegelikult kõik sõltub meie eh, võimest hõlmata kõiki liikme, liikmesriike sest meil ei ole vaja mitte ühte häält, vaid meil on vaja ühte häält, mis rahuldaks kõiki. ja praegu ettevalmistaval perioodil me sellega tegelemegi e, siin tõstatati veel väga mitmeid e, olulisi küsimusi. Need e, defitsiidid, millega me praegu Euroopas seisame silmitsi see, see seitsmeprotsendiline defitsiit SKT-st on tegelikult on tegelikult komisjoni prognoos, ega probleem ei ole ainult Euroopa eh, Liidus, sellepärast et USA-s on asi veel hullem. Nad räägivad seitsme-kaheksa protsendilisest defitsiidist pärast seda, kui kriis on lõppenud, aga eh, keskeltläbi eh, peame, kriisi aastatel tõuseb tõuseb võlatase kakskümmend viis protsenti tegelikult enne kriisi oli meil juba eh, eh, tööhõive probleem, oli meil sotsiaalse tõrjutuse probleem, aga nüüd kriisi ajal on kõik see läinud veel hullemaks ja me peame töötama välja strateegia strateegia. tõepoolest, meil on vaja edasist fiskaaldistsipliini, aga tegelikult meil on vaja ka arutelusid. me peame tegelikult eh, rääkima sellest, et tööpuudus tõuseb. ma arvan, et meil on vaja äh, et meil on vaja eh, teha midagi, et eh, meie usaldusväärsus eh, finantspoliitika vallas säiliks ja seda me teame, peame midagi tegema ära lühiajalises perspektiivis ja keskpikas perspektiivis meil Rootsis on väga eh, ranged reeglid ja ma arvan, et nendest protsessidest on vaja midagi eh, õppida ka teistel riikidel. tõepoolest, meie raamistikuks on strateegia, on eh, stabiilsuse ja kasvu pakt, nii et, et tõepoolest me püüame Eh, mingisuguse eh, eh, strateegia osas, ka väljumisstrateegia osas edasi liikuda, me teeme seda koos komisjoniga. meil on olemas raamistik, meil oli hiljaaegu Göteborgis selleteemaline kohtumine ja me püüame tõepoolest edasi liikuda aga nüüd eh, riigi eh, abi ja eh, roheline mm, majanduse taastamine, siis tegelikult me oleme väga ettevaatlikud selle riigi abi suhtes. oluline on, et riigi abi reeglid jääksid kestma, aga me ei tohi ka unustada, et üks osa sellest probleemist, millega me praegu silmitsi seisame, on see, et, et, et kõikidel oleks võrdne, et oleksid võrdsed tingimused. aga praegusel hetkel on meil vaja väga kiiret ja süsteemset lähenemist me ei äh, äh, saa ju leppida sellega, et Deutsche Bank tuleb Rootsi ja ütleb, et me anname krediiti Volvole, sest siin on tegemist äh, süsteemsete probleemidega ja riigi abi on siin oluline. me peame olema selles osas paindlikud ma arvan, et kui me räägime boonuste süsteemist, siis ei ole tegemist mingi äh, tühipalja jutuga. kui me tõepoolest äh, kui me tõepoolest premeerime inimesi selle eest, et nad äh, võtavad liigseid riske, siis nad hakkavadki liigseid riske võtma kui eh, ettevõtte juhid on edukad, siis loomulikult eh, peab eh, neid premeerima. aga siiski vaja on hõlmata ka sellist finantsvastutuse aspekti. ja ma arvan, et me ei tule tagasi sellise vana reguleeritud turu juurde, aga oluline on see, et ähm, me oleksime äh, ranged, ega kriise ju me täiesti vältida ei saa, kriisid tulevad ikka ja jälle, vaadake, mis juhtub Venemaal ja teistes maailma osades, aga me peame äh, looma sellised tingimused, et meie finantssüsteem peaks vastu järgmisele kriisile ja nüüd ma annaksin siis sõna, oi vabandust, siiski eesistuja veel. suur tänu kõigile nende konstruktiivsete sõnavõttude ning toetuse eest. kindlasti võtame arvesse teie seisukohti siin kolleeg andis juba mitmeid vastuseid, kuid äh, nüüd äh, likviidsusprobleemid äh, ja kõik see on olnud äh, vägagi äh, kasulikuks teatud finantsturgudel äh, tegutsejatele. kuid ilma vastavate lahendusteta ei oleks meil võimal-, oleks olukord olnud palju halvem, väga mitmetes riikides on see kõik hea lahenduse saanud nüüd äh, rääkides sellest äh, nii-öelda vitriinide ilustamisest, äh, siis siin meil on vaja väga selgeid reegleid järelevalve osas ja meil on vaja ka väga selgeid karistusi nendele pankadele, kes reegleid rikuvad, siis boonuste osas. see peaks olema meie eesmärgiks nii Euroopa tasandil kui ka G kahekümne tasandil, aitäh! vabandust, et äh, sekkusin, äh, püüdsin äh, kiiresti edasi liikuda, mõeldes, kuidas kõik sõna saaksid. nüüd võtaksime kuus kõnelejat, enne kui teile uuesti sõna annan, sest sõnasoovijaid on palju, Sündinud Lamber. Schmidt, Klunter and then back to the presidency um,. So Kay. ja siis uuesti sõna eesistujale. nüüd lühiduse huvides äh, rääkides nüüd alternatiivse investeerimisfondide küsimusest, te rääkisite ka enda prioriteetidest, kuidas teil on võimalik äh, koguda andmeid äh, selle kohta, kas äh, teatud fondid ähm, kujutavad endast süsteemset riski või mitte, kas on ettevalmistamisel praegu mingeid äh, suuri muudatusi sellesse teksti, millega me praegu, mille kallal me praegu hakkame tööd tegema või kas on oodata selliseid muudatusi lähitulevikus, aitäh? Next it is Philippe, yes. Philippe, palun yeah.. Okay, well uh, a few comments, first of all uh... kõigepealt äh, me sooviksime õnnitleda eesistujat selle esimese aspekti osas, mis on siis järelevalve, tõepoolest uh, Äh, see on väga oluline teema ja et äh, kindlasti peaksid siin olema ka konkreetsed sanktsioonid, konkreetsed karistused. ja ma olen nõus ka sellega, et kõik turgudel äh, tegutsejad, nad peaksid lähtuma samadest reeglitest. nüüd Euroopa roheliste seisukoht antud küsimusel on see, et see ettepanek, mis praegu meie ees on, näeb ette teatud koordineeritud tegutsemist, mitte mingit integreeritud järelevalveasutust ja see on meie jaoks tõepoolest väga oluline, sest see on justkui nagu maffia vastu võitlemine kohaliku politseiüksusega. et siin vastanduvad koordinatsioon ning integratsioon me räägime siin ju integreeritud turgudel tegutsejatest ja seetõttu peaks ka vastus olema integreeritud lähenemine kuid äh, seda pole praegu piisavalt näha ja nüüd rääkides ähm, äh, riigieelarvest, et me ei peaks kindlasti ühte mulli asendama teisega. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et äh, tõepoolest me räägime siin riigi võla suurenemisest ja tahaksin juhtida teie tähelepanu ka sellele, et on ühtmoodi võlg, rahas mõõdetav võlg, kuid samas on ka keskkondlik keskkonna aspektist teatud võlad kumuleerimas. me ei saa jätta seda teist tüüpi võlga täiesti kõrvale, see kindlasti ei tee asju lihtsamaks tulevastele põlvkondadele, nii et me ei saa vaadata ainult ühte mündi külge siin ei ole mingit ühtset head lahendust sellele dilemmale, kuid me peame kindlasti vaatama kogupilti. tööturg tööturu osas te veidi mind üllatasite, te, ma kuulasin äh, teie kolleegi Olafsoni äh, tööstuse komisjonis äh, ja räägiti sellest, et me peaksime kindlasti lahendama selle finantskriisi probleemi ja siis tegeleme tööturu küsimustega. ja siis ma ootasin, et te ütlete, et selle esimese ja teise eesmärgi vahel on veel üks eesmärk mis oleks siis just keskkonna eesmärk, selleks, et äh, tõepoolest see ähm, roheline revolutsioon meie ühiskondades aset leiaks. ja ma lootsin, et Rootsi ähm, Rootsi äh, eesistuja selle seose nende kahe eesmärgi vahel ka tööstuskomisjonis äh, välja toob, äh, kuid äh, seda ei tehtud ja ma loodan, et saame teiepoolse kommentaari selles küsimuses. ja nüüd, mis puudutab tööturupoliitikat, siis siin kindlasti me peame midagi ette võtma, kuid ma sooviksin jääda ettevaatlikuks et me ei tohi praegu edastada signaale selle kohta, et me hakkame vähendama kaitsetaset, sest see tähendab seda, et isegi inimesed, kelle töökohad on nad äh, muutuvad veelgi ettevaatlikumaks äh, äh, selleks, kuidas nad oma, selles, kuidas nad oma elu elavad, kuidas nad oma raha kulutavad. nii et kui me nüüd ei tee seda altruistlikel põhjustel, siis me peaksime seda tegema praktilistel põhjustel. ja nüüd, mis puudutab maksu küsimust ning maksuparadiise seda ka piisavalt ei mainitud ja ma sooviksin, et te oleksite veidi äh, üksikasjalikumad selles osas, mida teie näete ette oma eesistumise raames selles valdkonnas ja lõpetuseks äh, ma jagan kolleeg Polmani äh, märkusi selles osas, teie olete päris veendunud selles, et äh, G kahekümne kohtumisel räägite teie eesistujana ja kõik Euroopa Liidu institutsioonid ühel, ühel häälel, ma arvan, et Prantsusmaa ning Saksamaa kindlasti ei ole mm, eesistujaga päris ühel meelel. aitäh, Mõne Langen, palun. Äh, jah, suur tänu. Rootsi eesistujamaana seisab väga raske töö ees, meil on uus parlamendi koosseis ja ka komisjoni koosseis vahetub ja praegusel hetkel tuleb meil veel hakata, hakkama saada ka finantskriisiga, peame mõtlema uute reeglite peale ning täna hommikul ehmatas mind küll see, mida ma kuulsin äh, USA kongressilt, nad äh, ütlevad, et kapitalism ja reguleeringud on midagi, mis on üksteisega vastuolus. aga Euroopa Parlament soovib rohkem reguleeringuid ja ma ütlen seda nii kõval häälel välja sellepärast, et Euroopa Parlamendi enamus on sellel seisukohal. see on tähtis küsimus ning Rootsi eesistujamaana peaks küll üritama G kahekümne ettevalmistamisel äh, jõuda ühisele arvamusele kogu Euroopa Liidus, kuid ma ei usu, et G kahekümne kohtumisel on võimalik äh, universaalseid lahendusi leida ja sellepärast minu üleskutse ka siis, kui te töötate välja komisjoni uut äh, tegevuskava, et siis arvestaksite ka meie nõudmistega uuele komisjonile me soovime selgeid reguleeringuid ja oma fraktsiooni nimel võin öelda, et kuigi me kuuleme liberaalidelt, brittidelt ja iirlastelt selles parlamendis teistsugust juttu, soovime me siiski, et siseturu volinik ei oleks selline nii-öelda surnud mees, kes ei tee mitte midagi, nagu seda oli MacRivi ja sellepärast oleks meie üleskutse Rootsile kui eesistujamaale ja sellepärast ma tõstatasin ka selle küsimuse, et me hakkaksime tegutsema ja võimalikult kiiresti. kohe kindlasti ei tegutse me praegu liialt kiiresti, pigem me oleme liiga aeglased. me ei saa jätkata Briti ja Ameerika teed, meil on vaja finantsturgude jaoks Euroopa lahendust, mis sisaldab ka reguleeringuid. turumajandus, just sotsiaalne turumajandus tähendab nii vabadust kui ka vastutust. praeguseni on välja toodud ainult vabaduse osa, aga vastutusest ei räägi mitte keegi. meil on vaja reguleeringuid ning äh, muide, teie vastutus on palju suurem kui see pooleaastane eesistumisperiood. meie palve oleks järgmine Te peate läbirääkimisi ka komisjoni uue koosseisu üle, te olete seotud nende läbirääkimistega ja sellepärast viidake nii kasva, kasvu kui ka stabiilsuspaktile kui ka finantsturu reguleeringutele. ja te võite olla täiesti kindlad, et parlament ei pea oma suud lukus, võib-olla varem nad, me seda tegime, aga nüüd kohe kindlasti mitte ja sellepärast meie palve olekski, kontrollige veel kord siis, kui te kohtute valitsusjuhtidega ja esitlete oma programmi, mida te saate ära teha. vaadake, et äh, meil oleks ka võimalik äh, kolm äh, riiki, kes praegu on öelnud, et nad ei liitu Eurotsooniga, siiski Eurotsooniga kaasa, Eurotsooni kaasata. see on üks Rootsi kui eesistujamaa üks tähtsamaid ülesandeid, aitäh! Thank you uh,, Catherine. suur tänu, järgmine kõneleja, suur tänu. E ma tõepoolest arvan, et Briti, Briti või Iiri või Ameerika lähenemine eh, on eh, teistsugune, sellepärast et me ei saa tegutseda eh, erine-, eraldi, sest me oleme ühtses süsteemis ja sellepärast ma küsingi konkreetselt. mulle tundub olulisena, et te rääkisite strateegiast loomulikult eh, meil oli ükskord plaan kahe tuhande kümnenda aastaks saada kõige dünaamilisem teadmispõhine majandus, aga igatahes me oleme sellest eh, äärmiselt kaugel. mikspärast te arvate, mikspärast me ei ole kümne aasta jooksul suutnud saavutada kõige põhilisemat eesmärgi? me vaatame, mis tuleb Ameerikas, seal on igasuguseid Yahoo'd, Google'id ja jumal teab mis ja meie ei ole mitte mingit, midagi suutnud teha innovatsiooni vallas mul on hea meel, et te siin eh, nimetasite nimetasite siin vananemist ja tõepoolest, see on üks eh, kõige olulisem punkt eh, Euroopa osas. nüüd siis kliimamuutused. mina öö, eh, osalesin öö, valimiskampaanias, kui valiti Euroopa Parlamenti ja siis räägiti kõigest rohelisest, rohelistest, rohelisest revolutsioonist, rohelistest töökohtadest ja nii edasi igatahes, kuidas siis sellega praegu asjad on, oluline on see, et Kopenhaageni eh, tippkohtumistel Euroopa räägiks ühes, ühel häälel. ma lugesin seda raportit, mis puudutas eh, teadustööd ja see oli tõepoolest väga huvitav. aga nüüd eh, lõpuks te rääkisite veel juhtidest, te rääkisite, et nende jaoks on vaja korralikku seadusandlust, et nemad tekitavad tohutut riski. sellepärast, et nad näiteks varjavad süsteemiliselt olulist informatsiooni, aga Ehm, selles ettepanekus on eh, tegemist eh, niisuguse eh, lähenemisega, mis peaks sobima kõikidele, aga siin te siin nimetasite oma ettekandes praegu riskikapitali, aga tegelikult siin on hoopis ka tegemist erakapitali investeerimisfondidega, siin on tegemist usaldusfondidega, mis pole absoluutselt üldse asjasse seotud ja sellepärast ma arvan, et on oluline, et me oleksime väga täpsed eh, me peaksime oma ettekannete, oma ettekannetes ja sõnavõttudes olema täpsed, mitte, mitte tormama edasi ja ma tõepoolest ei tea, kui kaua kulub aega, et jõuda kõikide nende eesmärkideni, mida te siin välja tõite. ma arvan, et seda ei saa teha eh, rutavalt ja veel üks asi, eh, ma loodan, et Rootsi liitub euroga enne kui Suurbritannia ja nüüd siis anname sõna Olle Schmidtile. see viimane märkus oli muidugi väga terav. Yes, to... suur tänu, proua esimene. nagu ka Werner Langen tahaks ka mina öelda, et jah, otse loomulikult meil on reguleeringuid vaja, kuid meil ei ole vaja halbu reguleeringuid, nii et ärge unustage seda ära, ärge suruge meile peale reguleeringuid, mis töötavad meie endi vastu. ja nüüd ma jätkaksin rootsi keeles mina arvan, et me võime olla uhked, mina vähemalt küll olen uhke, et äh, Rootsi valitsus on praegu juhtimas Euroopa Liitu ja minu arvates on väga tähtis, et meil on võimalik kaasata võimalikult palju erinevaid parteisid ja näiteks Rootsi koalitsioonis on päris palju erinevaid parteisid ja minu arvates on see väga hea. mina tahaksin küsida samasuguse küsimuse, nagu küsis Verne Langen, aga mina olen Rootsi kodanik ja sellepärast ma lähtun natukene teisest vaatevinklist. Rootsi äh, valitsus on hinnanud Rootsi majandust ja öelnud, et Rootsi jaoks on siiamaani olnud väga hea see, et ta ei kuulu eurotsooni ning äh, kriis on ju mõjutanud ju kõiki riike, aga võib-olla on olukord siiski selline, et euro eurotsoon on saanud natukene rohkem kannatada. samal ajal aga eurotsoonis käsitletakse ka väga tähtsaid küsimusi ja mina leian, et äh, Rootsi jaoks oli päris hea see, et ta ei olnud eurotsooni osa. ma esitasin küsimuse ka Rootsi peaministrile ja küsisin, et millal töötatakse välja ajakava euroga liitumiseks. ja minu arvates oleks äh, demokraatliku arutelu jaoks väga hea see, kui me tõesti keskendunult hakkaksime mõtlema sellele küsimusele, millal me kavatseme minna eurole üle. tahaksin veel kord tagasi tulla ka selle juurde, mida ütles härra Vodel finantsministrina. eelmistel aastatel, üldse viimasel ajal, on olukord olnud selline, et nõukogu liikmed ja tegelikult ka nõukogu eesistuja on koos liikmesriikidega ühiselt vastutust kandnud ja välja on töötatud erinevaid reguleeringuid. ma arvan, et ka praegu on meil vaja erinevaid reguleeringuid, meil on tegemist Rootsi puhul väikese riigiga, mis sõltub väga palju ekspordist ja me oleme üritanud alati võimalikult palju kaaluda erinevate tegel-, tegurite kasumlikkust. me oleme alati üritanud kaaluda, kus meil on vaja reegleid ja kus me võime nendest loobuda. sama lugu on ka kontrollidega. just äh, riskifondide puhul on meil vaja tasakaalukat lähenemist nii et põhimõtteliselt ei tohiks me siin praegu astuda retoorilisse lõksu, nii nagu on seda teinud Saksamaa ja Prantsusmaa ja tegelikult ka Euroopa Parlament. meil on vaja võimalikult selgeid äh, hindamistegureid ja me peame võib-olla aru saama, et kõik, mis meil on hea, ei pruugi olla hea teistele. jah, ja, <clears throat> ja, danke schön. Äh, suur tänu minul oleks küsimus härra Borgile. Te ütlesite, et Euroopa peab rääkima ühel häälel. mina kordan seda veel kord, härra Borg, te ütlesite, et Euroopa peab rääkima ühel häälel ka enne G kahekümne kohtumist selle nädala alguses äh, Saksamaa liidukantsler äh, proua Merkel ja Prantsusmaa president Sarkozy nõudsid, et äh, pangajuhtide preemiamakseid äh, vähendatakse ja et see peaks olema üks kesksemaid äh, vahendeid finantsturgude reguleerimiseks. minu küsimus on, kuidas teie sellesse ettepanekusse suhtute, kas te pooldate seda, mina leian, et te peaksite seda tegema, kui Euroopa peab rääkima ühel häälel. teiseks, mina esindan siin äh, Euroopa vasakpoolseid jõude ja meie leiame, et finantsturgude järelevalvet tuleb parandada, aga me ei ole nõus sellega, et äh, järelevalve probleem oleks finantsturgude põhiliseks probleemiks. probleemid on sügavamal. probleemid peituvad seal, e, e, et meil ei ole piisavalt finantsturgude regula-, regulatiivseid norme. nii et võib-olla me peaksime need normid äh, kõigepealt üle vaatama. minu üleskutse teile oleks praegu, et te arvestaksite sellega, et te ei jääks mitte ainult sellele pealiskaudsele tasandile järelevalvele, vaid et te läheksite sügavamale. ja siis kolmas märkus. eelmisel nädalavahetusel toimusid Jaapanis valimised ja Jaapanit ootab ees valitsuse vahetus. ja uus Jaapani valitsus on öelnud, et nad äh, ei soovi enam, et Äh, Jaapan oleks sõltuv ekspordist, vaid et rohkem hakatakse keskenduma siseturule. nii et me näeme Jaapanis majanduspoliitiliste raskuskeskmete nihkumist, kuidas te hindate seda? eriti mõeldes ka Lissaboni strateegiale, mis on ju ka suunatud ekspordile uh, uh. nüüd uh, ma annan sõna uuesti teile, et eh, kui te nüüd selle eh, küsimuste vooruga hakkama saade, siis meil tulevad veel viis-kuus küsimust, meil on aega kakskümmend viis minutit. ma püüan vastata väga lühidalt. Eh, härra Odel vastab teatud küsimustele ise nüüd Philip Lamberti küsimus, mis puudutab riigi rahandust ja riigivõlga ja selle seost keskkonnavõlaga siis loomulikult me peame tegelema mõlemaga. me arvame, et eh, stabiilsus ja kasvupakt ja Kopenhaagen on eh, asjad, mida saab ka käsitleda eh, ühel ja samal ajal. ma arvan, et Rootsi jaoks ei ole siin tegemist erilise probleemiga ja mis puudutab Rootsit, siis meie riigi rahandus on küll väga tõsise kontrolli all ja meil on tegemist ülejäägiga Eh, energia eh, maksustamise direktiiv on üks selline asi, mida me tahaksime läbi suruda ja mm, me eh, püüame lahendada nii riigivõla kui ka siis riigi rahanduse probleeme. me arvame, et keskkonna eh, olukorra parandamiseks on eh, eh, kõige olulisem vähendada CO kahe emissiooni ja see aitab ka maks ja seda saab teha maksudega ja me tõepoolest ootame pikisilmi komisjoni poolset komisjoni poolset ettepanekut siis energia maksustamise osas nüüd eh, räägime siis eh, finantssektorist. Eh, tõepoolest selle aasta alguses ja sügisel on see meie põhiteema, aga teine asi, mida me peame käsitlema, on siis nõudluspoliitika sellepärast, et ainult niimoodi suudame me vähendada tööpuuduse kasvu. ja kolmas asi on pidev st pigem struktuurne, sest me näeme kogu aeg, kuivõrd eh, ohtlik on see, kui inimesed jäävad pikaajaliselt töötuks ja siis selleks on meil vaja eh, eh, veel teisi poliitikaid, meil on vaja aktiivset tööturupoliitikat selleks, et inimesed jääksid tööturule, et nad aktiivselt otsuksid, otsiksid tööd aga eh, oluline on ka see, et inimesed saaksid oma eh, töö eest eh, normaalset palka, sest et tegelikult siin on tekkinud probleem inimestega, kes elavad maal ja kes tulevad sellele maale. siin see tähendab, et meil on lühi- ja pikaajalises perspektiivis vaja struktuurseid muutusi. maksuparadiisidest rääkides siis tõepoolest finantsturgudel ei ole võrdseid konkurentsitingimusi ja Rootsi on tõepoolest eh, isegi, eh, tähendab väga pühendunud sellele, et G kahekümne raamistikus seda probleemi käsitletakse eh, selles osas on tõepoolest, on Rootsi teinud edusamme, et G kahekümnele läheks Euroopa ühel häälel kõnelevana kõnelevana. Eh, siin eh, härra Langen oli üsna skeptiline, aga mina ütleksin, et tänasel eh, mitteametlikul kohtumisel suutsime me paika panna põhipunktid meie ühisseisukohas, me rääkisime seal just nimelt ühisest positsioonist boonuste osas, see tähendab, et meil on olemas ühtne Euroopa euroopalik lähenemine ka kliimamuutuste osas, millega me läheme Kopenhaagenisse. ma arvan, et me ei saa siin rääkida eh, vabadusest eh, ja vastandada seda eh, vastutusele aga meil on vaja efektiivset finantsturgu, kes suudab kapitali eh, tekitada, aga me ei saa ära võtta nende käest eh, vastutuse, sellepärast et vabadus minu jaoks tähendabki vastutust, meil on vaja konservatiivset eh, regulatsiooni ja sellepärast reeglid muutuvad karmimaks nüüd esitati mitmeid küsimusi Lissaboni strateegia kohta, et kus on meie, eh, kus on meie teadmuspõhine majandus, tõepoolest eh, siin on probleem. pikaajalises perspektiivis vaadates, eh, võrreldes ennast USA-ga, me näeme, et meie töö, et meie produktiivsus on väike, ka tööhõive on väike tegemist on pikaajaliste struktuursete küsimustega. me peame parandama tööturu toimimist, me peame, me peame tõstma eh, just nimelt tootva sektori võimekust, see tähendab eh, eraettevõtlust, see tähendab ettevõtlusvaimu kasvatamist, hari-, töö, haridust ja nii edasi ning me peame jõudma mingisugusele poliitilisele konsensusele eh, enne seda, kui Hispaania võtab võtab juhtotsad e, endaga, enda kätte. E, selles kriisis e, ei olnud tõesti kesksed tegijad erakapitali investeerimisfondid ega ka riskifondid. kuid investeerimispangad USA-s Lehman Brothers ja kõik teised on täiesti reguleerimata eh,, reguleerimata pangad kogu selles finantssüsteemis, nii et, et, et eh, täiesti selgeks on saanud see, et reguleerimata finantssüsteemi osad tekitasid probleemi Eh, see tähendab, et meil on eh, ühtne lähenemine näiteks riskide hindamisele eh, ja teistele küsimustele, see ei tähenda mitte turu lämmatamist. nüüd räägiti veel sellest, et millal me liitume Eurotsooniga, ma ei hakka siin Deng Xiaopingi tsiteerima Prantsuse revolutsioon, revolutsiooni osas, aga meil oli referendum ja e, kõik parteijuhid e, ütlesid, e, et meil kulub vähemalt kümme aastat selleks, et selle küsimusega uuesti tegeleda, aga praegu sel hetkel on avaliku arvamuse avaru, avaliku arvamuse suhtumine paranenud, tõepoolest Euroopa Keskpanka nähe, nähakse sellise stabiilsuse sambana, aga siiski avaliku arvamusega on vaja veel tegutseda ja tõepoolest me peame kinni pidama referendumi otsusest ja sellest, mida arvab rahvas. tuleb lahendada ka teatud eh, eh, seadusandlikud, eh, seadusandlikud raskused mina isiklikult ütleksin jah eurole nii palju, kui seda vaja on, kuid meil siiski on vaja, et kõik või enamus toetaksid üleminekut. mis puudutab Sarkozy ja Merkeli initsiatiive, siis tegelikult on need teretulnud. tänu nendele suutsime me saavutada Äh, üksmeele äh, toimunud nõukogu koosolekul äh, selle just avaldus, mis tuli kahelt oluliselt liidrilt, andsid meile tõuke ütlemaks, et meil on vaja Pittsburghis arutada boonuste süsteemi põhimõtteliselt me töötame ju troikana Prantsusmaaga ja tõepoolest me saime väga palju kasu nendest aruteludest, mis meil on olnud prantslastega ja ma tahaksin seda veel rõhutada, et meie koostöö on tõepoolest äärmiselt hea minul on teistsugune arvamus turgudes, sellepärast ma ei ole härra Kudoga üht meelt, aga ma mm, siiski ütleksin, et ekspordile suunatud mudel on olnud väga väga eh, edukas. just Rootsi on olnud eh, üks maa, kelle näitel te võite näha, et sellest on olnud kasu. Eh, see tähendab, et me levitame uut tehnoloogiat, me töötame tõhusalt ja ma arvan, et need maad, mis on ekspordile orienteeritud, on väga kindlatel jalgadel igatahes ekspordist on olnud nii Rootsil kui teistel maadel palju kasu. nüüd sõna kolleegile. suur tänu, kõigepealt küsis, eh, eh, küsiti, kas me eh, kogume andmeid süsteemsete riskide kohta. jah. Euroopa Keskpank seda teeb. seda teevad ka riiklikud keskpangad kahe tuhande esimesel aastal oli Rootsi Eh, eesistuja, see oli Lamfusi protsessi algus, me püüdsime eh, finantsteenustele eh, luua Euroopas võrdsed võimalused ja see oli tegelikult, see oli tegelikult väga edukas aga siis oli niimoodi, et finantsteenuste osas järelevalve jäi liikmesriikidesse nüüd me püüame seda olukorda muuta, me püüame, püüame eh, luua järelevalvet eh, Euroopa tasemel. me kohtume komisjoniga septembri nüüd lähipäevil ja meil on siin olemas viis seadusandlikku algatust, eh, mida me tahame nendega arutada ning tõepoolest ma arvan, et see projekt on vaja lõpule viia Euroopa Ülemkogul detsembrikuus veel sel ajal, kui Rootsi on eesistuja Philip Lambert nõuab eh, suuremat integratsiooni ja vähe, väiks, vähemat koordinatsiooni. aga mis on poliitiliselt võimalik? praegusel hetkel me näeme, et tegemist on protsessiga. ja kui me eh, loome uusi ametkondi, eh, näiteks kolm mikrotasandi eh, ametkondi, siis on tegemist eh, integratsiooni ja koostööga ma arvan, et riiklike pankade järelevalve peab jääma riiklikule tasemele. aga Euroopa tasemel toimuvat koostööd on vaja vaja äh, arendada koos teiega ja kui tegemist on referendumiga äh, äh, minna üle eurole, siis mina ütleksin ja. ja nüüd siis Olle Jensen. Continue support, Olle Schmidt. tegemist on minu vana sõbraga et kas on olnud soodus olla Eurotsoonist väljaspool? poliitiliselt on muidugi toimunud arutelud, kas oleks olnud äh, parem kuuluda Eurotsooni ja ma arvan, et me oleme kõik sellega nõus, et oleks olnud parem. kuid äh, Rootsi, kuna me oleme täielikult ekspordist äh, sõltuv riik, siis meil on olnud see eelis, et meil on olnud lihtsam oma tooteid turustada. ma Äh, jah, kahjuks pean seda teie ees ütlema, teil on seda olnud teha raskem äh, äh, siis tugeva valuutaga, kuid vähemalt Rootsi tööstuse esindajate silmis on tegemist kindlasti eelisega, et me ei ole Eurotsoonis. nüüd vastutustundlik ning tasakaalustatud viis Äh, nende küsimuste lahendamiseks, mis puudutab alternatiivseid äh, finants, äh, investeerimisfonde. meil on praegu ees ülesanne töötada väga hoolikalt kõigi nende juriidiliste ning tehniliste üksikasjade kallal, selleks et määratleda see, kas need ettepanekud tõepoolest jõuavad oma eesmärgini, kas nad äh, toovad endaga kaasa ka oodatud tulemuse nende fondide puhul. ja mul on väga hea meel, et me oleme selles töös juba praegu edu näinud. nii nõukogu töörühmas ka tööstuse esindajatega, nad on äh, praegu palju konstruktiivsemad kui varem ning äh, mul on ma olen kindel selles, et me tuleme välja tõepoolest tasakaalustatud tulemusega, et meil saab saavad olema head tasakaalustatud reeglid ja et me ei, kindlasti ei sea sellele sektorile uusi kohustusi, uusi, uut koormat nende õlule. kuid me ei saa kindlasti jätta seda valdkonda reguleerimata, kuid ma loodan, et me saame teha koostööd, et leida õige tasakaal selles valdkonnas. see ei ole kindlasti lihtne, kuid me püüame. Um... suur tänu, nüüd kuus viimast kõnelejat järgmised. Poda, Hochmark, Domenici, Chomtis and Zalba Bidigen and um, if you please would be ja palun tehke lühidalt, äh, sest muidu meil pole võimalik vastuseid ära kuulata, nii et äh, palun minuti piiresse jääda. proua Kiri, palun. Ah, sorry, it's not strong enough. So uh, let me nii et äh, paluge mul esitada küs-, äh, lubage mul esitada küsimus äh, emakeeles, ungari keeles. nüüd vastavalt uuele keeleseadusele, mis Slovakkias käsu-, vastu võeti, siis kui ma kasutaksin vale keelt, siis sellel oleksid väga rasked tagajärjed. aga see selleks. nüüd minu küsimus puudutab stabiilsuse kasvupaketti pakti ähm,. härra minister mainis seda, et äh, on vajadus selgete reeglite järele, sellega ma olen täiesti nõus, kuid äh, peaksid olema need ka reeglid, eh, mida oleks kerge järgida. ja siin on kaks küsimust, mida on, millest on raske kõrvale vaadata kodanikud äh, võivad õigustatult küsida seda, kas Euroopa Liit tõepoolest on äh, usaldusväärne, kui ta võtab vastu reegleid, millest ei saa kinni pidada või mida ei saa kohaldada. sest juba praegu liigse eelarvedefitsiidi äh, menetluse al alustamine on peaaegu iga liikmesriigi puhul juba praegu vältimatu. kas nüüd Rootsi eesistuja näeb ette siin mingeid uusi arutelusid, äh, analüüsi selles küsimuses selleks, et me saaksime sellist nõiaringi vältida? sest majanduskasv peab taastuma, kuid äh, sellise suure eelarve defitsiidiga on see ju võimatu. kas äh, teil on mingeid mõtteid selle kohta, kuidas Äh, reeglite kaudu lihtsustada seda protsessi, millised võiksid olla mõistlikud nõudmised äh, selleks, et siin mingi teatud ka pooleprotsendilist vahet võiks arvesse võtta. ja mis puudutab äh, Äh, inflatsiooni, siis äh, võib-olla peaks äh, rääkima siin keskmisest inflatsioonimäärast kogu Euroopa Liidis, mitte, liidus, mitte ainult Eurotsoonis. härra Padar, palun. kõigepealt mul on äärdult hea meel oma ekskolleege siin tervitada ja ma usun, et meil on sama hea koostöö, nii nagu oli nõukogu tasandil ka nüüd parlamendi ja, ja ministrite tasandil ma olen tegelikult eh, kõikidele nendele küsimustele saanud ka vastuse, mida ma olen tahtnud küsida. siis eh, ma pigem eh, räägin seda, et sellest, et kuidas me saaksime võib-olla abi pakkuda, et ma saan aru, et nii-öelda G kahekümne protsessis osalemise puhul te olete täna saavutanud suuri edasiminekuid. ja ma saan aru, et, et siin ei ole neid probleeme, mis, mis seaks ohtu selle, et, et kõik, kogu Euroopa Liidu huvid oleks või ei oleks kaitstud et igal juhul on niimoodi et, et kuidas te hindate et, et milline võiks olla siis näiteks parlamendi roll sellele kaasaaitamisel et selle g protsessi kujundamisel kogu euroopa huvid oleks kaitstud? kõne aitäh teen lühidalt sest tahtsin lihtsalt öelda seda et mul on hea meel teid kahte siin näha ja kindlasti on see privileegiks Rootsile, et äh, te siin ka meie komisjonis, meie töö alguses äh, saite kaasa lüüa ning me saame kõik kaasa aidata Euroopal äh, väljuda sellest kriisist, kuidas olla paremini ette valmistatud järgmiseks kriisiks, väga lihtne on pahandustesse sattuda, kuid nendest välja saada on palju keerulisem et kuidas äh, nüüd hakkama saada nende suurte eelarvedefitsiitidega. kindlasti on üheks lahenduseks parem finantsturgude reguleerimine, kuid me peaksime rääkima ka paremast äh, äh, makromajanduslike reeglite korraldusest. et ühelt poolt räägiti paindlikkuse suurendamisest just ka allapoole, kuid mitte ülespoole et äh, tegelikult peaks ju olema paremad reeglid just äh, nii-öelda heade aegade tarvis. juba enne kriisi olid ju eelarve defitsiidid äh, märkimisväärsed. nii et see tegelikult vähendas meie valmisolekut selle kriisiga hakkama saada et millised need reeglid peaksid olema ka näiteks riigiabi osas, defitsiidi osas juba ka headel aegadel, see on väga oluline teema kui me praegu sellest küsimusest ei räägi, siis me ei tule selle juurde enam kunagi, sest äh, me peaksime sellest rääkima just kriisi ajast ja ikkagi on tore teid siin täna näha, tahtsin öelda. suur tänu ja mul on lühike küsimus. tööpuudus on praegu Eurotsoonis üheksa koma viis protsenti ja ka Keskpank on öelnud, et see on indikaator, mida ei tohi vaadata ilma taustsüsteemita. aga ma arvan, et äh, tööpuudus mängib siiski täitsa tähtsat rolli ja võib-olla peaks äh, Rootsi eesistumise ajal olema natukene auahnem plaan kui see, mis praegu on, sest meil on siiski vaja majanduskasvu Euroopas meil on vaja majanduskasvu selleks, et meil oleks võimalik teha ka investeeringuid teadustöösse, innovatsiooni ja nii edasi, nii et mulle tundub, et me peaksime olema aktiivsemad aktiivsemad kui see, mida ütles peaminister Reinfeldt äh, Strasbourgis. ta tegelikult ju mainis ka just neid samu investeeringuid. peale selle tuleks meil vaadata veel erinevaid finantsvahendeid äh, ja ne- ja ka pangateenuseid neid ning neid tuleks rohkem siduda reaalmajandusega. kas te arvate, et teil oleks võimalik ka selle kohta välja töötada ettepanekuid? härra Tšamtšes. suur tänu mina istun siin. tahaksin ka Rootsi esindajaid kõigepealt tänada ja ma loodan, et äh, nad sõidavad äh, positiivselt meelestatult äh, koju. mul on kaks küsimust. härra Borg, mina olen pärit Kreekast ja praegusel hetkel, kui meie siin istume, kuulutatakse Kreekas arvatavasti välja erakorralised valimised ja see on Kreeka jaoks väga raskeks olukorraks. praegusel hetkel on meil võimul konservatiivne valitsus ja konservatiivne valitsus kordas veel täna, et ta nõuab äh, seda, et eelarve puudujääki oleks võimalik suurendada. ECOFINis arutati tahaksingi nüüd teada, kas ECOFINis on seda ettepanekut arutatud või kuidas teie suhtute sellesse meetmesse? kas on võimalik, et tähtaeg, mis meile anti eelarve puudujäägi vähendamiseks, lükatakse edasi? ja teiseks, meil on Kreekas erapanku ja nüüd avalikus sektoris otsustati, et et ähm, meil on obligatsioonid, mille protsendimääraks on viis protsenti ja neid esitati nüüd ka keskpangale nüüd see kapital, millega on võimalik saada, mis nendest obligatsioonidest saadakse, läheb eraettevõtetesse ja neil on võimalik suuri kasumeid teenida. ning minu küsimus oleks nüüd järgmine. kas oleks võimalik leida teistsuguseid teid äh, otseinvesteeringuteks äh, tagamaks liikmesriikide vajadusi, näiteks et Euroopa Keskpank otse maksaks välja toetusi selleks, et ei kasutataks erinevaid spekulatiivseid meetmeid? Thank you, madam president uh,, thank you to the Swedish presidency aitäh, suur tänu Rootsi eesistujale, te ütlesite seda, et üks prioriteetidest uh, on, uh, on uh, tööpuudusega tegelemine ja te rääkisite ka paindlikkusest tööturul. kindlasti paindlik tööturg aitab meil enam töökohti luua ning see aitab meil ka kriisist kergemini välja tulla nii et kindlasti meie oleme selle poolt, et tööturu paindlikkust suurendada. Äh, praegu endiselt äh, tööturuseadused on liikmesriikide pädevuses, kas te võiksite rääkida täpsemalt äh, teie ettepanekutest, prioriteetidest selles valdkonnas, aitäh! Uh, aitäh! Äh, esinaine ütleb, et tõlgid on nõus jääma veel kümneks minutiks, nii et äh, siis meie koosolek kestab veel kümme minutit äh, ja esinaine tänab ka tõlke juba ette, kui pärast aega selleks ei jää. Uh, aitäh, teen lühidalt ja siis kolleeg Odell võib-olla täiendab minu vastuseid Äh, proua Jüri esitas küsimuse, mis puudutab stabiilsus- ja kasvupakti äh, ja kas äh, me tegetseme, tegeleme kõige tööpuuduse ja ka majanduskasvu ja defitsiidi küsimustega ühel ajal. sellised riigid, kus on kõrge tööpuudus ja teised riigid, kus on väike tööpuudus, et siis me näeme, et see ei ole seotud äh, alati eelarve defitsiidiga, nii et me ei saa siin luua äh, mingeid pikki, pikaajalisi meetmeid äh, tööpuuduse vältimiseks. ja Ivarile pean ütlema, et et sa võib-olla oled rõõmus, et nüüd kuulud sellesse kogusse, kuid minul on kindlasti kurb meel seetõttu, et me enam teisel foorumil koos ei tegutse, ma loodan, et meie koostöö siiski jätkub ja ma loodan, et äh, meie koostöö äh, selles uues vormis äh, saab olema viljakas ja kindlasti tegid sa kõik endast sõltuva ministrina. ma arvan, et meil on võimalik G kahekümnes olulistes küsimustes üksmeelele jõuda ja põhiedusammud selle ettevalmistava töö osas tõepoolest on saavutatud ja siin küsiti, et kuidas me saaksime olla paremini valmis järgmiseks äh, kriisiks, äh, ma äh, võin küll öelda, et muidugi me võime üles ehitada finantssektori, mis oleks üles ehitatud just ettevaatlikumatele reeglitele, mitte ei tekiks enam finantsmulle ja nii edasi. meil on vaja ka paremat riigieelarvepoliitikat, riigi eel-, riigi vahendite paremat juhtimist kuid need on kõik sellised äh, üldised vastused, äh, aga spetsiifiliselt äh, kindlasti peab nende küsimustega palju enam tegelema. nüüd teatud nii-öelda kevade kuulutajaid on märgata statistikas, kuid Euroopa on Euroopa kui laevade kommos on juba kevad, on Stockholmis endiselt talv nii et äh, endiselt tööturgudel näiteks praegu on veel talv, talveaeg äh, ja me peaksime äh, siin püüdma pessimismi vähendada majapidamistes ning eksporditurgudel selleks, et olukord tööturgudel tõepoolest lõpuks ka paranema hakkaks kõikjal. kui me nüüd räägime keskpankade ähm, eelarve defitsiidi äh, vähendamist või seda, et keskpangad saaksid kuidagi selles äh, osaleda, siis ähm, ma ei ole päris äh, kindel, kas just see küsimus on ähm, probleeme tekitanud või ka võlakirjade probleem, siin peaks olema võlakirjade emiteerimisel teatud distsiplineerivaid meetmeid ning äh, need teemad, äh, riigivõla ning äh, riigi võlakirjade teemad on kindlasti omavahel tihedalt seotud. nüüd viimane küsimus äh, selles osas, mida me saame teha pikemas perspektiivis selleks, et eksporditurge parandada. kindlasti me peaksime hariduspoliitikat edasi arendama, lapsehoiu võimalusi suurendama ja nii edasi ja need on enamus siseriiklikud meetmed, muidugi Euroopa tasandil on meil Lissaboni strateegia, strateegia, kuid äh, põhiliselt räägime me siin äh, siiski äh, arendustegevusest ja nii edasi, kõikidest, kõigest sellest, mis on tegelikult liikmesriikide pädevuses, aitäh well,. aitäh, Andres on andnud vägagi äh, kõikehõlmavad vastused juba nendele küsimustele ja ma piirduksin sellega, et äh, ka minul oli hea meel siin täna viibida ning äh, ma sain maitse suhu väga heast tulevasest koostööst teiega, aitäh! suur tänu selle eest, et täna siin olite ja loodame, et meie koostöö saab olema konstruktiivne meil on üks äh, väike küsimus, äh, mis puudutab järgmist äh, koosolekut, see on kakskümmend kahe, koosolek toimub kakskümmend kaheksa, kakskümmend